Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting because it's Kollegid. 15 minutes past the hour. Uh... sellepärast, et nii ehk naa on meil juba viisteist minutit ajast üle läinud, tahaksin kõigepealt kõikidele tere hommikust öelda ja seejärel võtame kohe ette päevakorra, kuhu ma tahaksin pakkuda ühe muudatuse pärast seda, kui hääletamine on läbi, kui rohkem inimesi on siia tulnud, siis ma tahaksin ettepanek siis ma tahaksin tutvustada ühte ettepanekut selle ühte täiendust selle ettepaneku juurde mis puudutab täiendavate vähendatud maksude kasutamist prantsusmaal reunioni ja martinique'i saarel see on siis äh, lisapunkt pärast hääletust siis tahan teile veel teatada et meie koosolekut kantakse üle veebis nagu ikka ja ajaline jaotus jääb niisuguseks, nagu ta on. nii et kui teil ei ole mitte mingisuguseid vastuväiteid, siis ma läheksin kohe päevakorra teise punkti juurde, mis on seitsmenda novembri koosoleku protokolli kinnitamine. see protokoll on teile ka olnud kättesaadav ja see peeti vastuvõetuks juba koosoleku lõpus, nii et juhul, kui ei ole mitte mingisuguseid vastuväiteid, lähen kohe kolmanda punkti juurde, juhataja teadaanded. praegusel hetkel ei ole mul mitte mingisuguseid teadaandeid teile edastada. koordinaatorite otsused, mis me teeme tänase hommikuse sessiooni lõpus, need me teeme teile teatavaks esmakohtumisel pärast uut aastat. ning sellega ma liiguksingi kohe neljanda punkti juurde, joomus Omarje raport, mis käsitleb äärepoolsemate piirkondade potentsiaali optimeerimist struktuurifondide abil, annangi kohe talle sõna. esimees, aitäh! ehkki meid täna hommikul siin väga palju ei ole, siis loodan, et äh, meil on sisukas ja rikastav arutelu selle algatusraporti üle, mis puudutab kõige äärepoolsemaid piirkondi. ma tahaksin kõigepealt äh, siinkohal tervitada Guadeloupe'i piirkondliku nõukogu delegatsiooni, kes meie tänahommikust koosolek siin, koosolekut siin jälgib komisjonil, meie komisjon äh, huvitub regulaarselt äärepoolseimate piirkondade olukorrast, äh, sellepärast et kõik, mis äh, puudutab kolmesaja neljakümne üheksandat aluslepingu artiklit, puudutab ka regikomisjoni. kuid kõige sagedamini käsitleme me äärmipoolsemaid piirkondi just selle artikli valguses ja võimaluse valguses rakendada erandeid ja arvesse võtta piirkondade eripärasid. ma arvan, et äh, see lähenemine on täiesti vajalik, sellepärast et te teate, et äärepoolseimad piirkonnad on arengus maha jäänud ning me peame tegema kõik, et nad jõuaksid äh, lähenemises äh, võimalikult kaugele, kuid me oleme nüüd äh, täna uues faasis suhetes Euroopa Liidu ning äärepoolsemate piirkondade vahel. kui me vaatame seda, millised on need suhted olnud tänase päevani, siis on tegemist olnud keskendumisega regionaal- ja põllumajanduspoliitikale. kuid ma arvan, et nüüd on vaja oluliselt äh, avada end uutele eesmärkidele, mis lubaksid äärepoolseimatel piirkondadel paremini äh, siseneda siseturule ning samas oleks neil võimalus paremini hakkama saada uute väljakutsetega, mis äh, tegivad, äh, mis tulevad välja nii Euroopa Komisjoni erinevatest äh, teatistest kui ka äärepoolsemate piirkondade strateegiatest kui ka erinevatest algatusraportitest äh, mis on sündinud siin parlamendis ja ma arvan, et meie ambitsioon, mis tuleb siit raportist välja, on toetada pragmaatilist, praktilist lähenemist, et Euroopa Liidu kõik poliitikavaldkonnad aitaksid kaasa äärepoolsemate piirkondade eesmärkide saavutamisele. teiseks, liiga palju on meil tunne tihtipeale, et Euroopa Liidu ja äärepoolsemate piirkondade vahelised suhted seisnevad ainult solidaarsuspoliitika elurakendamises. ma arvan, et see on osaliselt tõsi, kuid me ei tohi unustada, et äärepoolseimad piirkonnad paiknevad Euroopa Liidu eesmärkide südames ning investeeringud, mida tehakse äärepoolsemates piirkondades, tulevad kasuks kogu Euroopa Liidule. ma toon siin mõned näited. bioloogilise mitmekesisuse vallas ei ole võimalik Euroopa Liidul saavutada neid eesmärke ilma äärepoolseimate piirkondadeta ja ilma meretaguste piirkondadeta. kliimamuutuse vallas teate kõik, et meretagused piirkonnad ja äärepoolseimad piirkonnad saavad mängida olulist rolli selle eesmärgi saavutamisel ja mis puudutab korallirahusid ja nende säilitamist, siis siin on äärepoolseimad piirkondade paiknemine just eh, eriti tähtsal kohal eh, merenduspoliitikas. Eh, nagu olen varemgi öelnud, siin on just meretagused ja äärepoolsemad piirkonnad need, mis annavad Euroopa Liidule esimese plaani meremõõtme ning lubavad Euroopa Liidul kaaluda Äh, siin valdkonnas suuremat majanduskasvu. Nendele näidetele tuginedes peamegi just äh, sellest kitsast lähenemisest kaugemale liikuma, mis keskendub äh, sellele, et auahne poliitika äärepoolsemate piirkondade puhul on ainult solidaarsuspoliitika, aga tegelikult on ju äh, olukord palju laiem ja laiem poliitika rakendamine nendes piirkondades on kasuks kogu Euroopa Liidule. praeguses majanduskriisis näeme ju, et Euroopa Liit keskendub rohkem oma kontinentaalsele osale ning nüüd oleks vaja, et Euroopa Liidul oleks maailmatasandi ambitsioon ning äh, visioon maailmast, äh, mis hõlmaks ka äärepoolsemaid piirkondi. Nendele seisukohtadele tuginedes püüdsime raportis välja tuua, millised on need võtmed, mis on puudu veel selleks, et äärepoolseimad piirkonnad saaksid äh, kasutada täielikult ära oma Euroopa Liitu kuuluvust, et nad saaksid Euroopa Liidu poliitikat kõige paremini ära kasutada ja kui me vaatame asju lähemalt, siis me näeme, et ühenduse poliitika valdkonnad ei ole loodudki niimoodi, et neid eesmärke saavutada saaks, näiteks on see niimoodi keskkonna vallas, kus teatud rida määrusi ei ole rakendatavad äärepoolseimates piirkondades. näiteks on see niimoodi Horisont kaks tuhat kahekümnega, kus on kindlasti vaja luua paremat sünergiat ja võtta äärepoolsemate piirkondade eesmärke paremini arvesse. me oleme püüdnud kõikjal välja tuua äh, ad hoc programm selleks, et kogu potentsiaali saaks ära kasutada. Te, seega on tegemist äh, uudse lähenemisega, mis tugineb äh, äärepoolsemate piirkondade potentsiaali paremale ärakasutamisele ning ma loodan, et äh, meie lähenemine saab äh, kogu minu kolleegide toetuse. kui meil on aega veel, siis ma tahaksin äh, siin rõhutada teatud punkte, et näidata, kui suur on lõhe Euroopa Komisjoni välja kuulutatud eesmärkide vahel, mida me muidugi toetame, ja äh, tegelikult ellu viidud poliitika vahel. Te teate, et äärepoolsemate äh, piirkondade kaasamine regionaalpoliitikasse on äh, kesksel kohal olev küsimus, seda kordab äh, ka komisjon ikka jälle üle oma teatistes, kuid sellegipoolest näeme, et Euroopa Liidust väljaspool Äh, arvestatakse äärepoolsemate piirkondadega, me näeme seda läbirääkimistes oma majanduspartneritega, kus äärepoolsemates äh, piirkondades ähm, on, äärepoolsematel äh, piirkondadel on väga raske oma huvisid maksma panna. läbirääkimistes näiteks äh, valimite ühti ja kolmandate riikide vahel ei tule tavaliselt äärepoolsemate piirkondade huvid äh, välja ja ma arvan, et äh, see on väga negatiivne nende regioonide jaoks ja meil on vaja siin tulla välja paremate ettepanekutega selleks, et kõik piirkonnad äh, oleksid siis äh, läbirääkimistes äh, arvesse võetud. mis puutub põllumajanduspoliitikasse, siis te teate, et meil on siin eraldi programm POSEI, kuid me teeme ettepanekuid ka selleks, et põllumajandustootmine kasutaks võimalikult hästi ära ka äh, teisi fonde, mida me kasutame vähem, aga mis võiksid aidata kaasa tootmise väärtustamisele. mõtlen siin just teatud äh, laenudele, äh, mis on ette nähtud teadusuuringu programmidele, kõik äh, teadusuuringu ja innovatsiooniprogrammid äh, siin on äh, veel palju ruumi edasiliikumiseks, äh, ma arvan, et äh, praegused programmid on üsna halvasti kohaldatud äärepoolsemate piirkondadele ja ma arvan, et ka nendel piirkondadel peab olema võimalus nendes programmides osaleda. me teeme siin terve rea ettepanekuid, et Äh, teadusuuringute vallas oleksid ad hoc programmid, mis äh, võiksid olla pühendatud äh, konkreetsematele eesmärkidele, mis on seotud äärepoolsemate piirkondadega. ma toon siin ühe näite, kui te vaatate äärepoolsema, äärepoolseimaid piirkondi, siis kõik, võib-olla välja arvatud üks, on vulkaanilist päritolu ja nendes piirkondades on suur kogemus äh, selles äh, vallas ja siin on teadmisi, mida saaks äh, paremini ära kasutada seismoloogia, vulkanoloogia ja loodusega seotud ohtude vallas ja see oleks kasuks kogu Euroopa Liidule, sest tegemist on küsimustega, mis puudutavad kogu Euroopa Liitu. ma arvan, et te mõistate selle raporti eesmärki, see on jätkata solidaarsuspoliitikaga ja arengus teistele järele jõuda, kuid valmistada äärepoolseimaid piirkondi ette ka uuteks väljakutseteks, mis tekivad ning näidata, et investeeringud nendesse piirkondadesse tulevad kasuks kogu Euroopa Liidule. ma arvan, et äh, kõike seda on võimalik saavutada ainult siis, kui me anname artiklile kolmsada nelikümmend üheksa võimaluse olla võimalikult laialt rakendatud ning ähm, me peame äärepoolseimad piirkondi kaasama kõikidesse Euroopa Komisjoni äh, otsustesse. komisjoni äh, peadirektoraatide puhul jääb puudu selle artikli äh, tunnustamisest ja siin on terve suur töö veel ära teha, et äh, need peadirektoraadid tunnustaksid äh, seda artiklit äh, kogu Euroopa Liidu puhul, mitte nii, et meil oleksid pidevad erandid äärepoolseimate piirkondade puhul, kui asi puutub Euroopa Liidu eesmärkidesse, vaid et et äh, see artikkel lubaks äh, sobival moel ja vajaliku äh, vajalikku aega lubades äärepoolseimatel ähm, piirkondadel samuti saavutada Horisont kahe, kaks tuhat kahekümne eesmärke. ootan ära kolleegide ettepanekud täna hommikul, kuidas seda raportit parandada ja ootan ka huviga meie arutelu. Nende muudatusettepanekute üle ja selle raporti üle, mis meil juba olemas on. aitäh, tahaksin nüüd variraportööridel äh, sõna võtta. president, kas kolleeg, ähm, Permitam-me que comece por eh, felicitar o excelente trabalho que o nosso colega Yunus Omarji eh, fez neste... Suur aitäh! Ma tahaksin kõigepealt õnnitleda kolleegi suurepärase töö eest. Ma arvan, et tegu on hea näitega koostööst ja sellest, kuidas koostöö peaks toimima ja võiks toimida, kui kõik parlamendiliikmed vaataksid kõige äärepoolsemaid piirkondi ja nendest ka räägiksid nagu me oleme kogu aeg teinud. ma arvan, et sellel ametiajal on parlament, parlament tõesti pööranud nendele äärepoolsematele piirkondadele väga suurt tähelepanu, seda on teinud ka see konkreetne komisjon ning ma arvan, et see on ka nii-öelda pärand, mille me jätame oma järeltulijatele. see on meie panus Aki Communitaire'i äärepoolsemate piirkondade kohta. meie soov siin oleks koostada teatav, teatav sünergia struktuurifondide ning teiste Euroopa Liidu fondide vahel. raportöör tegi terve hulga soovitusi, mis minu arvates on väga huvitavad. ma peaksin lihtsalt üritama siia lisada ka mõned omaenese seisukohad ja nende seisukohtadega ma tahaksin lihtsalt nii-öelda lisada lihaluudele, võttes arvesse kõike, mida me selles komisjonis alati, alati oleme teinud, äh, kõikides nendes erinevates dokumentides, mis sel teemal on siit väljunud. näiteks äh, komisjoni Solbeisi raport raporti äh, raporti valdkonnas. variraportöörina peaksin ma ka esitama terve hulga muudatusettepanekuid, mis on kõik täiendava olemusega ning kõik rõhutavad makropiirkondliku lähenemise olulisust kui vajalikku vahendit sünergia äh, loomiseks ning samuti mitmefondilist lähenemist, samuti ma peaksin rääkima riigiabi vajadusest ja riigiabi integreerimisest ühtsesse skeemi äärepoolsemate regioonide puhul, samuti transpordist, energiast, kommunikatsioonitehnoloogiatest, kõik need vajaksid veel täiendavat käsitlemist. peaksin rõhutama ka seda, kui oluline on transpordiküsimus äärepoolsemate piirkondade puhul meie komisjon on mitmetes kohtades nimetanud äh, vajadust konkreetsete programmide järele niisuguse nagu näiteks Poseidon, aga energia vallas ma peaksin nimetama ka veel Erasmus Munduse tähtsust ja Erasmuse programmi tähtsust ning ja Euroopa Sotsiaalfondi tähtsust, siis ma peaksin rõhutama veel ka Euroopa, vaja, dialoogivajadust Euroopa Investeerimispangaga, et oleks juurdepääs rahastamisele lihtsam ja mugavam ja tuleks kõneleda ka noorte tööhõive programmist ning vajadusest selle raames oskuste arendamisse investeerida. lõpetuseks, pidades silmas kõike seda, mida raportöör juba nimetas, POSEI ja kultuuriprogrammid on tähtsad kalandus on väga olulise tähtsusega majandustegevus ja seetõttu on kalandusse panustamine väga olulise tähtsusega nende piirkondade arengu jaoks, mis puudutab POSEI kalandusprogrammi, mis ei ole enam eraldiseisev programm, vaid on ühendatud kogu kalandussektori programmiga ja sam-, seesama juhtub varsti ka POSEI põllumajandusprogrammiga, me peaksime suhtuma nendesse asjadesse, äh, põllumajandus- ja kalandusküsimustesse kui millessegi, mis on äärepoolsemate riik-, piirkondadega väga seotud ja mida ei saa kunagi neist lahutada, sooviksin veel ükskord tänada kolleegi selle raporti eest, ma olen täiesti veendunud, et äh, see mõjutab äh, äärepoolsemate piirkondade arengut tulevikus ning lõpetuseks tahaksin ma öelda veel sedagi, et ma suure rõõmuga teen kolleegidega edasigi koostööd selles valdkonnas ning soovin tsiteerida ühte eriti olulist fraasi sellest raportist, mis ütleb, et kui nende piirkondade jaoks on see probleem, et nad on nii kaugel äärealadel, siis Euroopa Liit peaks seda äärepoolsust vaatama kui trumpkaarti, nende eelist. kellel on raskusi selle lause mõistmisega, siis öö, mõelge, mõelge erinevatele võimalustele, suur aitäh ja nüüd palun järgmine kõneleja. suur aitäh, proua eesistuja, proua esinaine raportöör ja variraportöör on nimetanud juba kõige olulisemaid väljakutseid, mis äärepoolseimate piirkondade ees seisavad, eriti just nende integreerimist sisetulu, siseturule vähemalt Hispaania ja Portugali saartel on probleeme sinna integreeri-, integreerumisega ja mis puudutab Prantsusmaa kõige äärepoolsemaid piirkondi, siis nende geograafiline asend teeb nende olukorra pisut teistsuguseks. ma teen mõned üldised kommentaarid. tean, et variraportöörina olen, variraportöörina olen ma samuti esitanud teatavad muudatusettepanekud, mis peaksid siis olukorda parandama äärepoolsemates piirkondades. me oleme esindanud, esitanud mõned ettepanekud, mis peaksid looma parema sünergia struktuurifondide ja kõikide teiste fondide vahel. raportis on mitu korda nimetatud, et äärepoolsus peaks olema äärepoolsus, äärepoolseimate piirkondade trump mis tuleks õigel hetkel välja mängida. niisugused valdkonnad näiteks nagu kliimamuutus, biogeneetilised ressursid, bioloogiline mitmekesisus, teadusuuringud, kosmoseuuringud, kõikides nendes valdkondades saab panustada äärepoolseimatesse piirkondadesse. kui äärepoolseimatel piirkondadel on samuti palju võita sellest, et nad asuvad seal äärepoolsel ja äärepoolses paigas, siis täpselt samamoodi on kogu Euroopal palju võita sellest, et meil on olemas niisugused äärepoolsed piirkonnad. põllu, traditsioonilised kalandus, põllumajandus, ühtekuuluvuspoliitikad on väga olulise tähtsusega, põhjapaneva tähtsusega nende piirkondade jaoks, kuid need pole mitte ainsad, on ka teisi valdkondi, ning nendes teistes valdkondades saab Euroopa Liit töötada välja erinevaid instrumente, tegemaks koostööd kaks tuhat kakskümmend erinevate programmide raames, näiteks nagu Energia kaks tuhat kakskümmend, Life pluss, samuti erinevad transpordivõrgustikud, telekommunikatsioonivõrgustikud, need on kõik väga olulise tähtsusega valdkonnad, kus on oluline sünergia loomine erinevate fondide vahel. kui me leiame niisuguse võimalused, kuidas need äärepoolsemad piirkonnad oma eriliste omaduste tõttu saavad panustada kogu Euroopa Liidu arengusse, anname me ka võimaluse sealsetele elanikele ja toome kasu kogu Euroopa kontinendile. nagu ma ütlesin, oluline on luua sünergia struktuurifondidega, mis tähendab seda, et tööd tuleb juhtida väga konkreetselt siis on ka teistsuguseid poliitikaid, mis võib-olla ei kehti samas ulatuses kõikide nende piirkondade kohta, aga lõppeesmärgiks on meil ikkagi saavutada niisugune olukord, et me ületame kõik raskused, millega äärepoolsed piirkonnad silmitsi on ning teeme seda kogu Euroopa Liidu huvides. ma tahtsin ka soovi-, esitada, et võib-olla muudatus esit-, ettepanekute esitamise tähtaeg võiks olla jaanuari esimese nädala lõpus, ehk siis, ehk siis seitsmendal jaanuaril, siis me tuleme just tööle tagasi ja selleks ajaks me võib-olla ei ole väga palju tööd veel ära teinud. suur aitäh ja nüüd Jean-Jacques Bichet oli järgmine, kuid tundub, et teda vist ei ole siin, keegi ei soovi ka tema eest vist rääkida ja kui e-, ei, siis ma annan, alustame diskussiooni, annan kõigepealt sõna Jen Newsonile. Tack så mycket. Eh, jag pratar svenska eftersom jag har den möjligheten idag. Suur aitäh. Eh, kuna mul on täna võimalus eh, rootsi keelt rääkida, siis ka seda teen. see raport on hästi kirjutatud, kenasti sõnastatud, igati õigeaegne. ma arvan, et me peaksime kõik regioonid kaasama sellesse arutelusse, kuidas me saame ära kasutada, arukalt koordineerida äh, kõiki regionaalseid äh, vahendeid Euroopa Liidus. regioon ei ole sama, aga meil on vaja koordineerivat strateegiat kõikide fondide, kõikide võimaluste jaoks. regioon ise peab samuti osa tööst ära tegema. ma tsiteerin tihti proua Hüübnerit, kes äh, ütles, et järgmise mandaadi jaoks tuleb silmas pidada, et kõik, mis siiani on tehtud, on tegelikult juba olemasoleva töö koordineerimine regionaalsel tasandil. samuti tuleb Euroopa institutsioone omavahel koordineerima õhutada. minu jaoks on peamiseks mureks liikmesriikide võimud. Äh, regionaalsed abiprogrammid, äh, nende eesmärgiks on äh, piirid kaotada regioonide vahel, aga kohapealsed võimud jällegi neid tekitavad uusi takistusi, vähemalt niimoodi on see Rootsis ja minul tekkis järgmine küsimus. kas selles raportis võib-olla ei oleks mõttekas kritiseerida liikmesriikide võime? kas kõik on tõesti kohalike võimudega rahul? aitäh! Thank you, Katrin Berg. suur aitäh ja palun järgmine kõneleja. Thank you um,. Yeah, the... jah, aitäh. ma ei ole variraportööriks siin, aga ja ma just vaatasin raporti läbi. aga siin on mõningaid huvitavaid punkte, eriti mis puudutab välispoliitikat Euroopa Liidus. ma olen ka AKV ühises parlamentaarses assamblees ja see on pidev lahing. paljud AKV riigid istuvad just kõige kaugemate piirkondade esindajate lähedal ning neil on ning praegu meile ette nähtud eritoetus nende regioonide jaoks. see on mõneti mõrupill muu jaoks, aga Euroopa Liidu välispiirid. eelmisel aastal olime me Surinamis ja me nägime no, Surinami noorte minekut Prantsuse Guajanasse seal ja nägime, kuidas nad saavad tegelikult päris lihtsalt Euroopasse seda piiri on väga raske kuidagi kontrollida. siin me räägime ühest väga vähe arenenud riigist, kus tõenäoliselt äh, kõik dokumendid, bürokraatia ei ole niivõrd äh, hästi arenenud. võib-olla teeksin siin mõningaid muudatusettepanekuid, üldiselt on see aga väga hea ja hiljem äh, koosolekul tuleksin selle juurde veel tagasi, aga see põhimõtteliselt näitab, et meil ei ole siin pädevust ekspertiisi tegelikult kaubanduse ja elanikkonna liikumise kohta. võib-olla need on asjad, mida me peaksime vaatama, me peaksime vaatama, kuidas me nende kõige kaugemate piirkondadega tegeleme, mitte ainult siin komisjonis uh,. Thank you uh,. Anybody else? aitäh. kas keegi veel sooviks rääkida? kui ei, siis sellisel juhul ma paluksin et raportöör võib-olla peatuks mõningatel teemadel. jah. tahaks reageerida sellele, mis viimane kõneleja ütles. jah. see, mis puudutab äh, kõige äärepoolsemaid alasid, puudutab tegelikult kogu Euroopa Liidu poliitikat ja mitte ainult äh, regionaalpoliitikat ja seda muuhulgas me ka näeme kõikides neis eh, küsimustes ka, mida me oleme kõige äärepoolsemate alade strateegia puhul maininud. kõik komisjonid Euroopa Parlamendis ja kõik Euroopa Komisjoni eh, peadirektoraadid peavad olema eh, rohkem mobiliseeritud kui praegu neis küsimustes. tahaksin tänada kõiki kõnelejaid märkuste eest ja ma vaatan läbi kõik ettepanekud äh, ükshaaval ja vastan ka kõikidele küsimustele. siin tõstatati küsimus selle kohta, et äh, kalanduses on tõsiseid probleeme ning samuti põllumajanduses. jah, muidugi meie jaoks on siin taaskord tegemist millegagi, mis on väga kesksel äh, kohal. me peame kinni pidama artiklist äh, kolmsada nelikümmend üheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust. Äh, meil on ühine kalanduspoliitika ja seal on eraldi instrumente posei. ja see on nüüd kaasatud samuti meie fondi, kalandus- ja merendusfondi, aga ma arvan, et äh, siin on tõesti põhjust muret tunda ja me peame vaatama, kuidas paremini kaasata kõige äärepoolsemad alad äh, ühenduse poliitikasse, aga see ja ma tahaksin sellele rõhku panna, ei peaks tähendama põhimõtteliselt seda, et nõrgeneb selle artikli roll ülejäänu osas ma arvan, et võib-olla on vaja veel lisaettepanekuid teha, mis puudutab riigiabi näiteks. ja tuleks vaadata, kas on võimalik esitada veel lisamuudatusettepanekuid niisiis. härra Alves rääkis ülemaailmsest aspektist, globaalsest aspektist, mis kaasneb äh, äärepoolsemate aladega seoses Euroopa Liiduga ning rääkis samuti koordineerimisstrateegiast. ma usun, et siinkohal ma saan nõustuda muudatusettepanekutega, mis tehti ning äh, väga kasulik on, et ka selle komisjoni äärepoolsemate alade saadikutena me tuleksime omavahel kokku ja teeksime ka muudatusettepanekuid koos. sellepärast, et me tahame ka siin komisjonis mõista anda, et meil on tõesti äärepoolsematest aladest pärit saadikute rühm, kes lisaks poliitilisele kuuluvusele äh, aga teevad ka koostööd omavahel terve aasta vältel selleks, et äh, välja käia Euroopa Komisjonile oma regioonide kohta ettepanekuid ning ka selleks, et kaitsta neid piirkondi Euroopa Parlamendis. lisaks sellele AKV riikidega suhted. ma usun, et kui te vaatate neid väljakutseid, mis praegu kõige äärepoolsemate alade ees seisavad ning kui te vaatate meretaguste territooriumite probleeme ja kui te vaatate AKV riikide omi, siis põhimõtteliselt on need väljakutsed päris sarnased ja peaaegu võiks võrdusmärgi nende vahele tõmmata. suur enamus AKV riikidest on väikesed saareriigid mis arenevad ja mis seisavad silmitsi siis samade raskustega kui äärepoolsed, kõige äärepoolsemad alad. esmajärjekorras energiaga seotud probleemid, siis kliimamuutused, samuti peavad nad toime tulema kõik demograafia väljakutsega, samuti eh, sellega, et tegemist on saareriikidega, troopikariikidega. nii et need on ühised väljakutsed, ühised eh, lahingud ning ma usun, et see, mida on võimalik teha kõige äärse, äärepoolsemates piirkondades, eh, seda võiks ära kasutada ka katselavana ja neid oskusi võib ära kasutada nende riikide puhul siis, mis tegelikult, äh, AKV riikide puhul niisiis, mis on tegelikult väga lähedased oma iseloomult äh, äärepoolsematele piirkondadele. tahaksin teha ka märkuse äh, selle kohta, et meretaguste territooriumite ning kõige äärepoolsemate alade väljakutsed on väga sarnased. peale selle, et nende sta-, äh, poliitiline olukord on äh, administratiivselt sarnane, äh, on kultuuriline mitmekesisus üks küsimus, samuti klimaatilised tingimused. nii et siin on ka väga palju sarnast. ma üritan seda ka oma raportis välja tuua ja üritada jõuda selleni, et Euroopa Liidu poliitika programmid puudutaksid nii kõige äärepoolsemaid alasid kui ka siis äh, meretaguseid alasid. see on ka oluline, sellepärast et Euroopa Liidu Nõukogus kõige äärepoolsemad alad on esindatud tegelikult ainult kolme riigi poolt, Prantsusmaa, Portugal ja Hispaania aga meretaguste aladega koos me saame suurendada oma mõju ka nõukogus ning on võimalik katta laiemat, laiemalt poliitiliselt. see muudaks meid ka tugevamaks. lisaks sellele mainiti samuti rändeküsimusi ja probleeme, mis on Guianas eriti aga ka Majoti saarel. siin on tõesti selliseid raskusi, mis näitavad samuti, et on teatud vastuolusid. ja need vastuolud tulenevad sellest, et tegemist on äh, vaeste piirkondadega, äh, mis üritavad areneda, aga siin on väga tõsiseid äh, probleeme ning äh, vastused, mis me oleme välja töötanud äh, Mandri-Euroopas rändeküsimuste lahendamiseks, ei ole ilmtingimata kohased niivõrd kaugetes piirkondades. Need on siis praegu minupoolsed vastused, igal juhul ma kutsun üles kõiki kolleege tegema ettepanekuid selleks, et me saaksime lõpptulemusena koostada omaalgatusliku äh, raporti, mis oleks väga ambitsioonikas ning mille eesmärgiks ole, on ikkagi uute programmide loomine, mida hakkaks Euroopa Komisjon ka ellu viima ja mis vastaksid äh, neile uutele väljakutsetele, millega kõige äärepoolsemad alad silmitsi seisavad. Äh. suur aitäh! Äh, härra raportöör ja pean ütlema, et praegu ainus äh, otsus, mis me peame vastu võtma, on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. ettepanek äh, on praegu selline, et neid võiks esitada kuni seitsmenda jaanuarini kella kaheteistkümneni. nii et seitsmes jaanuar. aga sellega praegu tahaksin lõpetada ning pihta hakkab hääletus. me peame veel ühe minuti ootama, aga vahepeal võib-olla on meil võimalik testida, kas meie hääletuskaardid töötavad. Put... kas te saaksite oma, kas te saaksite oma kaardid masinasse panna, nii et me saame kontrollida? hääletus on alanud, hääletus on alanud. Could the colleagues check? palun, kolleegid, kas te võiksite kontrollida, kas te võiksite proovida hääletada, palun kontrollige, kas teie hääletuskaardid toimivad. Ah, it, it was not here in a second, a second ago. Okay, that's perfect. Yeah. Good. It should work now. Yeah. It should work. Yeah, it works. Yeah. Um, I think five colleagues didn't check. You. Yeah ja kõik kolleegid ei ole veel kontrollinud, te praegu veel liigute ringi. aga võime nüüd hääletuse sulgeda ja läheme edasi esimese hääletuse juurde päevakorras. ja palun. But... häbi küll, aga kui meil on vaja teada, kuidas sa hääletasid, eks siis ütle meile. Sean. jah, väga hea Elizabeth Schröteri raport. kompromiss B, kes toetab seda, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanek neli on keeleline, hääletame poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanek seitseteist ka keeleline poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend neli kahes osas, esimene osa, poolt kontrollime kahekümne neljandat esimest osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja heaks kiidetud. hääletame teist osa, kes on poolt, vastu, kontrollime teist osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss eh, H poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kompromiss eh, J poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. heaks kiidetud eh, muudatusettepanekud kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa identsed poolt. kontrollime. midagi, midagi jäi vahele, ütleb kõneleja kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend kah ma vabandan, ütleb äh, esinaine. kakskümmend kaheksa, kakskümmend, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt. kakskümmend üheksa kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Äh, kaheksateist, kuusteist heaks kiidetud, kolmkümmend langeb ära, kompromiss Ott, seda hääletasime kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? kontrollime kolmekümne seitsmendat ja kolmekümne kaheksandat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kompromiss ka langeb ära. ja hääletame L-i poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud muudatusettepanek. see on eraldi hääletus. Äh, kõneleja vabandab, ütleb, et on natukene unine. Äh, ka. Äh, kompromiss L, we vote in. kompromiss L kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt kontrollime teist osa kompromissis L so it was K which fault. Yes. Klaus, jah? jah, jah, palun. It's adopted. heaks kiidetud, niisiis nelikümmend viis, jah? kes toetab neljakümne viiendat, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kompromiss N kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, teine osa, kontrollime teist osa, kompromissis N. And it closed and it's hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kontrollime viiekümne kolmandat kolleegide soovil, palun. Close the vote. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kakskümmend viis, üksteist, viiskümmend kolm langeb ära, kompromiss O. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss B esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd kuuskümmend muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend kuus poolt. naaber Konstantse on, äh, hääletab teie muudatusettepaneku vastu, ma pean kontrollima kuuskümmend kuus, peame kontrollima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. ja läheme põhjenduspunktide juurde, esimene muudatusettepanek äh, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjend-, põhjenduspunktid kompromiss A poolt vastu, erapooletud, äh, heaks kiidetud, B teine osa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmas muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd ITRE. esimene langeb ära, teine. aga nüüd hääletame kolmandat. poolt vastu. kolmas, kas, ka see langeb ära, jaa, jaa. eksperdid ütlevad siin, et tuleb hääletada. okei okay,, because K was not adopted. sest et K-d heaks ei kiidetud. neljas. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, kontrollime viiendat. The vote is closed. hääletus on lõppenud ja heaks kiidetud muudatusettepanek kuus, ITRES poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitse eraldi hääletus, osade kaupa hääletus, esimene osa langeb ära, teist osa hääletame. poolt kontrollime teist osa seitsmendast, hääletus on alanud Now, eight false, no? So this is closed and this is a... heaks kiidetud, kaheksa, üheksa langevad ära, jah. kümnes. kes on poolt? kontrollime kümnendat, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. And it's adopted. heaks kiidetud üksteist üksteist poolt vastu, kontrollime üheteistkümnendat. kahjuks ei ole selge tulemus. kontrollime üheteistkümnendat. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kaksteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuhu nüüd siis? Fall Eighteen, noh? Eighteen, we vote eighteen. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend poolt. kontrollime kahekümnendat. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kakskümmend üks langeb ära, jah, kakskümmend kaks ka, kakskümmend kolm, kes on poolt. jällegi kontrollime tundub, et küll on heaks kiidetud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ja lõplik hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja õnnitlused, see on seega tehtud ja nüüd läheme edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Derek Vogani raport. We can start. So hakkame siis peale, Derek Vaugani raport, muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, seitse, seda me kontrollime, hääletus on avatud lõppenud ja see on tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kaheksa, selle juures on ka suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu, ei ole. hästi, siis hääletame. niisiis, me hääletame muudatusettepanekut number kaheksa, see on vastu võetud, kompromiss üks, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek number üksteist, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd budget kaks, poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi läheme muudat-, ei, kontrollime äh, budget kahte, soovite kontrollida, palun. hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud praktiliselt ühehäälselt vastu võetud. kes seda nii väga kontrollida tahtis? Elizabeth. muudatusettepanek kolmteist. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, budget kuus poolt, budget kuus, äh, kohe pärast kolmteist, neliteist muudatusettepanekuid, pärast seda on budget kuus. see on osatama, see on siin nimekirjas olemas, Rahvapartei on selle poolt, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, nüüd me jõuame muudatusettepanekuni viisteist, suuline muudatusettepanek, keegi selle vastu ei ole, siis me pa-, hääletame parandatuna, vastu võetud, kuusteist, samuti suuline, hääletame parandatult see on ka vastu võetud kuueteistkümnes, nüüd on kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kas me oleme nüüd kaheksateistkümnenda või üheksateistkümnenda juures, üheksateistkümnenda poolt vastu erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend, poolt vastu erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend üks, poolt vastu erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend kaks. me kontrollime kahtekümmend kahte, hääletus algab. hääletus lõpeb. ja hääletus on nüüd läbi jah, ja kakskümmend kaks on vastu võetud nüüd äh, kakskümmend kolm, suuline, keegi vastu pole, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid, samuti vastu võetud. kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse hääletame koos, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kolmkümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on poolt, vastu, vastu e,, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kuus, kontrollime kolmekümmend viite, kolmekümmend viite kontrollime hääletus on läbi ja see on tagasi lükatud. nüüd kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend üks, kes on poolt, me kontrollime ka neljakümmend ühte, hääletus algab. hääletus lõpeb ja see on tagasi lükatud kakskümmend kaks vastu, seitseteist poolt, nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, nelikümmend kolm on tagasi võetud, nelikümmend viis suulise muudatusettepanekuga vastu keegi pole, hääletame neljakümne viiendat suuliselt parandatuna, poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd nelikümmend kaheksa, samuti suuliselt parandatud, kas keegi on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. viiskümmend suulise muudatusettepanekuga, keegi selle vastu ei ole, hääletame parandatult muudatusettepanekut viiskümmend, see on vastu võetud, viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. viiskümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend kuus osaline osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, see teine osa tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud nüüd jõuame kompromiss neljani, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend seitse, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, ei ole, seega hääletame poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kuus poolt vastu erapooletuid vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt vastu ja erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd tuleb seitsekümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nüüd seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, jällegi vastu võetud seitsekümmend kaheksa suulise muudatusettepanekuga koos, vastu sellele keegi ei ole, ja see on vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kaheksakümmend kolm on samuti suulise muudatusettepanekuga, keegi sellele vastu ei ole, see on ka vastu võetud, kaheksakümmend neli samuti suulise muudatusettepanekuga, suulise vastu keegi ei ole, võtame vastu, selle suulise muudatusettepanekuga koos, nüüd põhjenduspunktid muud, äh, üks muudatusettepanek vastu võetud, muudatusettepanek kaks vastu võetud ja nüüd tuleb lõpphääletus, mille me teeme elektrooniliselt. hääletus algab. hääletus lõpeb. kolmkümmend viis poolt, suurepärane. võtame raporti vastu ja liigume edasi Joachim Selleri arvamuse juurde, mis käsitleb ja me hakkame kohe peale, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kompromiss üks poolt, vabandust, kompromiss ühe juures on ka suuline muudatusettepanek, proua esinaine vabandab ka Aa, keegi on vastu, Konstants on vastu, niisiis kompromiss üks ilma suulise muudatusettepanekuta on vastu võetud, kompromiss kaks samuti suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on vastu, taas Konstantsa, järelikult hääletame ilma suulise muudatusettepanekuta, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd me läheme edasi muudatusettepaneku juurde number kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, üksteist suulisega, kas keegi on suulise vastu? ei ole keegi sellele vastu, niisiis üksteist parandatult suuliselt, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, neliteist, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viisteist, me kontrollime viieteistkümnendat elektrooniliselt, hääletus algab. hääletus algab. Miguel tundub, et magab, mitte mina ei maga seekord, ütleb proua esinaine. nii, hääletus on lõppenud ja see on samuti vastu võetud. kakskümmend üks viieteistkümne vastu, see oli viisteist, jah. nüüd muudatusettepanek kuusteist, kus meil on osade kaupa hääletus, esimene osa poolt vastu, erapooletult vastu võetud, teine poolt vastu, me kontrollime kuueteistkümnenda teist osa, hääletus algab ja hääletus lõpeb ning see on tagasi lükatud. seitseteist, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksateist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksateist poolt vastu, erapooletuid saa-, samuti vastu võetud, lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus algab. ja hääletus on läbi. vastu võetud suurepäraselt, väga kena, suure enamusega ja nüüd proua Lukatševska raport. saame hakata samuti kohe hääletama. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. nüüd kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu. Äh, me kontrollime kaheksat elektrooniliselt, hääletus algab. hääletus lõpeb. ja see on vastu võetud kakskümmend viis, kolmeteistkümne vastu üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja läheme edasi põhjenduspunktide juurde, muudatusettepanek number kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss viis, vastu võetud, muudatusettepanek number viisteist, äh, vabandust. Äh, oi, vabandust, ütleb proua esinaine, teil ei ole sellel vaja vastu olla, see jääb ära, langeb ära, kompromiss kuus, vastu võetud, kompromiss seitse kompromiss seitse poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid, see on samuti vastu võetud. nüüd muudatusettepanek number neli, kes on poolt, me kontrollime elektrooniliselt, hääletus algab. lõpeb. see on vastu võetud. kakskümmend üks poolt vastu erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kaks poolt vastu erapooletuid, taas vastu võetud, lõpphääletus elektrooniliselt on avatud. ja hääletus on lõppenud. jällegi kenasti vastu võetud. ning sellega on meil hääletamine lõppenud. nüüd kolleegid, palun, kas te jääksite siia, sellepärast et ma tahaksin rääkida päevakonnas tehtud muudatusest, mille me tegime koosoleku alguses, et pärast mu hääletust toimub uus, uue päevakorrapunkti arutamine, nimelt äh, nõukogu otsuse kohta komisjoni ettepanek, komisjoni ettepanek nõukogu otsuse kohta, mis lubab Prantsusmaal rakendada teatavaid kaudsete maksude madalamaid määrasi Guadeloupil, Prantsuse Guajanas ning Reunionil ja toodetud kaupade osas ning see peaks kehtima selle aasta lõpuni. me võime seda teha samamoodi, nagu tegime Kanaari saarte kohta mõni kuu tagasi, kus me olime nõus konsultatsioonimenetlusega, sest tegu on konsultatsioonimenetlusega, ettepanek Kanaari saarte paljude äh, traditsiooniliste toodete vabastamise, äh, maksust vabastamise osas, seda me tegime läbi art-, seda me tegime läbi artikkel neljakümne kuuenda menetluse, see on lihtsustatud menetlus, mis tähendab siis seda, et me võime selle otsuse võtta vastu täna, me meie arvates tegu on tehnilise otsusega Kanaaride puhul. me lihtsalt pikendame olemasolevaid reegleid ja täpselt samamoodi tänagi me pikendame olemasolevaid reegleid, mida ma võin sisuliselt natuke rohkem selgitada, kui te soovite. ja niisugune otsus lubab Prantsusmaal rakendada traditsioonilistele kaupadele, mida toodetakse Prantsuse ülemere regioonides ja mida müüakse ka maismaa Prantsusmaa territooriumil, ühesõnaga siis nende kaupade osas on lubatud rakendada aktsiisimaksu ja vabastada nad täiendavatest Prantsusmaa maksudest ja see on seotud just teatavate probleemidega. kui me selle otsuse vastu võtame, siis see otsus käsit-, on seotud ka iga-aastase kvoodiga, mis lubab müüa teatava hulga neid kaupasid. samuti selle otsuse juurde kuulub vahearuanne, mis tähendab seda, et aastal kaks tuhat seitseteist peab Prantsusmaa koostama nii-öelda vahearuande ning see vahearuanne peab siis põhjendama, kas selle erandi jätkamine on põhjendatud või ei ole see erand enam põhjendatud näiteks see puudutab siis roosuhkrut, mida toodetakse Prantsusmaa ülemereregioonides. asi on selles, et äh, praegune määrus, mis seda reguleerib, lõpeb selle aasta detsembriga ning kahjuks erinevate viivituste tõttu nõukogu menetlustes on see küsimus jõudnud parlamendi ette liiga hilja, seetõttu meil ei ole enam aega detsembri, ei olnud aega detsembri täiskogul sel teemal hääletada, nii et igal juhul tuleb hääletada jaanuari jaanuari täiskogul ja see ei ole seekord mitte parlamendi süü, vaid probleem on selles, et nõukogust saabus ettepanek lihtsalt meieni liiga hilja. praegusel hetkel saan ma öelda veel ainult seda, et me siis kasutame artiklit nelikümmend kuus, mis tähendab seda, et me ei kasuta tavapärast normaalset muudatusettepanekute ja raporti arutamise menetlust, aga me lihtsalt anname loa täpselt nii, nagu tegime ka Kanaari saarte puhul, anname loa komisjoni juhatajale nendel konsultatsioonidel meie seisukoht edasi anda. ma pean märkima ka pisut kibedalt, et see on täpselt niisugune protsess, kus nõukogu võib meid tegelikult ignoreerida, sest me võime esitada oma seisukoha, aga nõukogul on voli otsustada, kas võtta vastu, võtta arvesse meie ettepanekut või mitte. aga igatahes nii see on. see oli nüüd minu sissejuhatus sellele küsimusele. peamiselt soovin ma sellega öelda, et me peame nüüd otsustama, kas me kasutame artikkel nelikümmend kuus lihtsustatud menetlust või siis me ikkagi otsustame täi-, täieliku menetluse kasuks, mis tähendab seda, et me tegelikult ei jõua valmis ka jaanuari täiskoguks. nii et teie asi on nüüd otsustada. ma tahaksin teile lisaks teatada ka seda, et Katrin Böder juba tõstatas selle küsimuse täna minuga ja ma tahaksingi Katrinile sõna anda, et ta saaks oma kahtlusi väljendada selles küsimuses. Katrin, palun um,. Yes, already... aitäh, jah, me oleme juba rääkinud äärepoolseimatest piirkondadest ja maal on teatud mured, mis on selles raportiga seotud sellepärast, et meil ei ole väga palju siin sõnaõigust sest äh, meie saame ainult sinu arvamust avaldada ja sellest arvamusest võib ka mööda vaadata hiljem. kuid äh, äärepoolsemate piirkondadega seotud rummiga seotud äh, teema moonutab ühisturgu äärepoolsemate piirkondade jaoks. nii et siin kuigi siin on läbivaatamistähtaeg, siis äh, sinnani on veel seitse aastat, nii et äh, meil ei ole võimalus olnud äh, neid tingimusi läbi vaadata ja parlamendil ei ole kellelgi seda võimalust olnud, nii et minul tekib küsimus, kas me peaksime vaatama, kas tegemist on regi pädevusega ja kuidas me neid raporteid koostame edaspidi ma ei ole muidugi äärepoolsete piirkondade toetamise vastu, neil on palju erivajadusi, nagu siin varem öeldi, kuid äh, palju äh, rummi tuuakse meile sisse ja kuuskümmend protsenti Martinique ja nelikümmend protsenti äh, Guadeloupe'i suhkrust läheb rummiks. ja seda on üsna palju ja meil on siin risk, et tekib veel üks banaanidebatt ja ma tean, kui kaua see kestis, ei, ei, me oleme nüüd banaanidest juba edasi liikunud, aga siin on potentsiaali samasuguseks aruteluks, sellepärast et et ähm, Euroopa Liidus on palju piirituse tootjaid, kes äh, ei ole rahul nende tariifidega. meil ei ole mingit mõtet ka seda raportit tagasi lükata, see läheb niikuinii läbi, kuid me võiksime järgmise ametiajal vaadata raporti raames, kuidas neid raporteid käsitleda ja tegemist on peaaegu meie komisjoni ärakasutamisega, sest kui meie arvamust arvesse ei võeta, siis miks meiega üldse konsulteerida, me peaksime seda küsimust äh, kaaluma. jah, nad peavad meiega konsulteerima, sellepärast et menetlus on selline. Konstants saab sõna ja siis äh, Jan Albrecht, äh, ei, Nunu ja siis teised. aitäh, Tõnuta. muidugi ei ole väga tore, et meie arvamusest saab lihtsalt mööda vaadata. kui me ei taha arvamust äh, avaldada, siis me saame ka seda teha. ei, ma selgitan lihtsalt äh, menetlust. palun. menetlus ei ole meile sobiv, me tahaksime, et see oleks teistsugune, kuid äh, ainuke võimalus, mis meil siin on arvamust avaldada, me peame selle ära kasutama muidugi räägime me kogu aeg suhkrust, kuid alati jõuame ka järeldusele, et me peaksime äärepoolsematele piirkondadele tagama eritingimused ja me peaksime kirjutama vastava kirja, kuid ma tahaksin sinna lisada, et me tahaksime mängida suuremat rolli ja teha oma seisukohta tugevamalt selgeks ja et me ei ole lihtsalt teistega nõus, et peame jooksma lihtsalt nõukogu sabas ja siis peame korraga väga kiiresti otsustama. Nuunu, palun nüüd. aitäh. ma ei suutnud ennast ennast äh, tagasi hoida, kui asi puudutab äh, nõukogu tähtaegu ja pidevat edasilükkamist. Äh, samas ma tahaksin rõhutada, et tegemist on tormiga veeklaasis. tegemist on olukorraga, mis kestab juba väga pikka aega ja aluslepingu kohaselt et äh, rakendatakse positiivset diskrimineerimist äärepoolsemate piirkondade puhul ja ma arvan, et traditsioonilised tooted nagu näiteks rumm Prantsuse äärepoolsemates piirkondades hakkab siseturgu moonutama. midagi absurdset on selles, kuidas me muretseme ruumi pärast Prantsuse äärepoolseimates piirkondades. kui me oleme samas nii avatud Kolumbia banaanidele või Pakistani tekstiilile, tihtipeale muretseme sekundaarsete asjade pärast ja jätame põhiküsimused kõrvale. rahvapartei nimel võin öelda, et meil ei ole midagi selle menetluse vastu ning me arvame, et see peaks toimima samamoodi, nagu me tegime näiteks Kanaari saarte puhul, nii et minul ei ole lihtsustatud menetluse vastu mitte midagi. aitäh, palun nüüd Junus. suur tänu. muidugi toetame meie seda lihtsustatud menetlust ja ma ei hakka siin detailidesse laskuma, kuid äh, küsimus on ka ajas ja väga oluline on, et see raport võetakse järgmise aasta alguses plenaaril vastu ja ma arvan, et on täiesti õigustatud, et Euroopa Parlament kaebleb selle üle, kui, et nõukogu saadab meile infot väga hilja äh, siin on muidugi võib-olla omad põhjused. meil oli juba täna hommikul arutelu äh, äärepoolseimate piirkondade üle ja selle üle, kui oluline on äh, komisjoni poolt äh, toetada seda, et piirkonnad, need piirkonnad oleksid võimalikult kaasatud ja ma arvan, et et ehm, me võime mingil hetkel korraldada ka laiema arutelu äärepoolsemate piirkondade maksustamise üle, kuid praegu on oluline, et see raport läheks võimalikult kiiresti täiskogule, sellepärast teeme, toetame meie esimehe ettepanekut eh, kasutada artiklit nelikümmend kuus. Thank you very much. aitäh. Jens soovib Pühapist veel sõna no, no, no, okei okay, and.... ei, Mari-Therese, palun. suur tänu. ma olen täiesti nõus sellega, minu, minu kolleegid Nunu ja Junus siin ütlesid, et teiseks, äh, see jätkab seda loogikat, mida me oleme alati äärepoolseimate piirkondade ja nende erivajaduste puhul toetanud, me peame arvesse võtma neid tingimusi, kus nad majanduslikus plaanis on ja ka distantsi poolest ma arvan, et me peame seda sammu toetama, isegi kui meil on tõesti siin õigus kaevelda selle ähm, ajakava üle, kuid et ähm, me siiski toetame seda ettepanekut. Uh, thank you, Mr Nicholson. aitäh, palun, härra Nicholson. suur tänu. mina olen nõus Aspergeri eh, kommentaaridega me anname siin eh, rohelise tule Ehm, äärepoolsematele piirkondadele, jah, või muidugi see moonutab ühisturgu ja see on ühisturu küsimus ja tegemist on ebaõiglase kohtlemisega ja see kestab järgmised seitse aastat, öelgem seda otse välja, kui me tahame jätta ühisturu kõrvale ja kõike seda teha, siis me võime seda teha, aga lihtsalt räägime sellest avameelselt ja see on vale, et nõukogu jõudis sellele seisukohale nii hilja, see on täiesti vale, et meie komisjon on olukorras, kus nõukogu saab teha mida iganes nad soovivad meist hoolimata. mina ise ei rakendaks äh, siin kiirmenetlust, vaid äh, põhjalikku menetlust ja kui keegi teine on mingisuguse vea teinud ja selle probleemi põhjustanud, siis see ei ole meie komisjoni süü, aga ma arvan, et me ei lubaks, me ei tohiks selle lihtsalt läbi minna kiirmenetlusega, sest see avab ukse ainult tulevikus sellele, et kõik teised tulevad ja ütlevad mina ka, mina ka. Äh, Luis Alves. Äh, Luis, palun. aitäh ma tahtsin rõhutada ainult ühte asja. nõukogu peab äh, nende määruse ettepanekutega välja tulema ja juba mõnda aega tagasi oli selge, et äh, kui eelmine määrus äh, enam ei kehtinud, et siis tekib edasilükkamine, kuid et äärepoolsemate piirkondade puhul, mis on meist tuhandeid kilomeetreid eemal, on tegemist siiski üsna kummalise olukorraga. mina olin Prantsuse Guajanas ja ja ma nägin seal jõe ääres äh, paate ja Suriname poolel olid kõik äh, poed ja kõik inimesed Prantsuse Guajanas istusid siis paati ja läksid äh, Surinamesse ostlema. nii et äh, siin on Suriname puhul välise konkurentsi oht. Äh, kuid Prantsuse Guyana ja meie kontinendi vahel ei ole mingisugust konkurentsiohtu, sest meie vahel on tuhandeid kilomeetreid. aitäh, kas komisjon soovib ka sõna võtta? või nõukogu. suur tänu, ütlen omalt poolt paar sõna ja siis annan eh, maksupeadirektoraadi kolleegile sõna eh, aktsiisi maksude vähendamise ettepanek Romi puhul äh, Äh, ülemäärse merepiirkondades tugineb artiklile kolmsada nelikümmend üheksa ja see artikkel kutsub siis üles arvesse võtma nende piirkondade erivajadusi ning see artikkel näeb ette ka konsultatsiooni parlamendiga tegemist on hea alusega, õigusliku alusega, kui võtame arvesse olukorda, kus on äärepoolseimate piirkondade ettevõtted ning see ettepanek on siis vastuseks Prantsuse ettepanekule võtta arvesse suurt maksumist, millega seisavad silmitsi rummi tootvad ettevõtted äärepoolse aimates piirkondades ning selleks, et säilitada rummi tootmist nendes piirkondades, võttes arvesse suhkruroo ja rummi tootmise sektori olulisust ning seetõttu tehaksegi ettepanek vähendada aktsiisimäära nendele tootjatele. annan siis oma kolleegile sõna, kes lisab siia paar omapoolset märkust. aitäh. see ettepanek toob välja suure maksumuse mis eksisteerib üle mere piirkondades, seal on kõrgemad palgad, keskkonna mm, kitsendused, mis tulenevad Euroopa Liidu õigusloomest ning teised elemendid nagu näiteks turustamise puhul, ehm, kui on tegemist suuremate rummipudelitega ning kangema rummiga, nii et need erandid Äh, tuginevad siis sellepärast just artiklile kolmsada nelikümmend üheksa, mille eesmärgiks on äh, kohaldada äh, Euroopa Liidu maksurežiimi konkreetsetele perifeersetele piirkondadele ning arvestada siis nende eritingimusi ma arvan, et võtsin siin hästi kokku selle ettepaneku eesmärgi, kuid muidugi olen valmis vastama ka teie küsimustele. I don't know if anybody has any question. ma ei tea, kas kellelgi on küsimusi komisjonile. härra Nikolson, palun. mina saan asjast aru niimoodi, et see erand kehtib juba kaheksakümne kaheksandast aastast peale. kas ma võiksin komisjoni maksu esindaja käest küsida, millal see lõpeb või on see midagi, mis äh, siis kehtib lõputult? aitäh, kas komisjon saaks vastata, kui teisi küsimusi ei ole? ei, siiski. Viktor, palun. Äh, lugupeetud esimees, mul on ainult üks küsimus, kas me saame lihtsate sõnadega rääkida ja öelda, et see erand on tehtud opt-out äh, äärepoolseimate piirkondade puhul, siis on seda probleemi palju lihtsam mõista meil. ma saan aru, et komisjon püüdis selgitada, et meil on eriprogrammid äärepoolseimate piirkondade jaoks, mis võtavad arvesse just distantsi ja sellest tulenevaid tagajärgi kuid me võime komisjoni poole veel kord pöörduda, kas te saaksite lihtsalt äh, küsimustele vastata. üks küsimus oli, kas äh, tegemist on erandiga, mis on ajaliselt piiratud, võttes arvesse, et äh, see kehtib juba üle kahekümne aasta. kas äh, tegemist on mingisuguse püsierandiga, või on tegemist äh, erandiga, millest siiski äärepoolsemad piirkondad ühel päeval välja kasvavad, see oli küsimus, palun. aitäh, meede on praegu ette nähtud seitsmeks aastaks. ja kui tegemist on regionaalse riigi abiga, siis äh, meede tuleb läbi vaadata iga seitsme aasta tagant meie jaoks on siin tegemist samuti võimalusega iga seitsme aasta tagant siis sellega tegeleda. jah, äh, see kaugenemise aspekt ei ole kindlasti muutunud, majanduslikult võib aga olukord olla muutunud. see on ka põhjuseks, miks me võtame meetmeid lühiajaliselt, see võimaldab meil regulaarselt läbi vaadata need meetmed ja on võimalik samuti vaadata, millised on lisakulud, millised on puudujäägid. ja samuti on ette nähtud, et Prantsuse võimud äh, vahe, peavad saatma vahearuande selle kohta, et vaadata, kuidas olukord on arenenud ja kas äh, lisakulud ei ole liigsed nii palju võin praegu vastata. jah, aitäh. nüüd eeldame, et viimane kõneleja saab veel sõna ja siis kõik. jah, mul on küsimus komisjonile, kas te teate, kas WTO reeglite kohaselt on subsiidiumite puhul mingi erikord taolise toote puhul ette nähtud, sellepärast et nagu Jim ütles, tegemist on moonutusega. kakskümmend aastat hiljem. Nad on jah kaugel Euroopa Liidu piiridest, aga transport on nüüd palju kiirem. ja rumm jõuab siia päris kiiresti üle ookeani. ja arvud on tõesti väga suured selle kohta, mis toimub ja see kõik mõjutab tugevalt alkoholikaubandust Prantsusmaal jah, kas komisjon tahab vastata sellele? seoses ka WTO-ga ning ühispõllumajanduspoliitikaga, sellepärast et jah, meil on siin WTO-s erand, meil on eraldi artikkel, mis võimaldab erikohtlemist, aga jah, palun, kui tahate vastata. jah, ma võin sellele küsimusele vastata nii palju, et praeguseks ei ole Euroopa Liidu tasandil kohtusse pöördutud ega ka ei ole esitatud äh, ühelegi liikmesriigi kohtule äh, kohtueelset äh, küsimust ning samuti ei ole WTO-s mingit protseduuri algatatud. võib küll juhtuda, et tulevikus nii läheb, aga hetkeks ei ole küll midagi tehtud. Was... jah, ma ei tahaks ütelda, et see oli nüüd ettepanek, aga Luis, aga me peame lõpetama. Desculpa, mas também gostava de fazer uma pergunta à Comissão. Uh, jah, üks küsimus komisjonile minu poolt. see määrus kehtib juba kakskümmend aastat. kui kaua on no, need territooriumid olnud tuhandete kilomeetrite kaugusel meist ja kui pikkadeks aastateks nad ikka jäävad sinna, kas mingi vähenemine on võimalik, sellepärast et see määrus ju loodi selleks, ja mingil juhul ei tohiks midagi kaduma minna. jah, see oli selline mõru nali nüüd, aga kas komisjon tahab vastata? ei, ei, aga kes teab, jah. kliimamuutused ja ookeanid siin liiguvad ja aga nüüd tõsiselt rääkides, me ei pruugi küll protseduuriga rahul olla, aga nagu te teate, eriti Briti kolleegid just peaksid olema sellega kursis maksuküsimused on liikmesriikide pädevuses, meil on väga piiratud roll Euroopa Parlamendina siin mängida. ja see on ka põhjuseks, miks äh, konsultatsioon on käimas ja arvamust me koostame, aga midagi me siin lühiajaliselt muuta ei saa minu ettepanek on nüüd selline, et esiteks ma tahaksin teilt küsida, kas te toetate artikli nelikümmend kuus menetlust. ma kuulsin siin peamistelt fraktsioonidelt, et te seda menetlust toetate, seda esiteks ja teiseks samuti Katrin Pürgen tahtis, et leiaks aset arutelu ja võib-olla juba järgmise ametisoleku aja jooksul oleks see mõttekam, sellepärast et vastasel juhul võib teema lihtsalt unarusse jääda ja sellega ei jätkata. aga siis võiks jah, vaadelda kõige kaugemate piirkondade probleeme ning erikohtlemist, mis Euroopa Liidul on selle väga olulise osa jaoks oma territooriumist sellega on seotud ka väga suur vastutus maailma ees, aga äh, Regis me peaksime tulevikus seda arutama ja üritama seda probleemi tervikuna käsitleda ja siis ka seda erikohtlemist. võib-olla tulevikus saaksime sellega tegeleda ja jätaksime selle siis sekretäriaadile, institutsioonide mälule nii-öelda, et äh, ja siis võiks võib-olla järgmise ametisoleku aja jooksul selle teema juurde tagasi tulla ja siis võiks selle teema arutamisega jätkata, aga praegu ma arvan, et me peaksime pigem otsustama, kas me toetame või mitte seda ja siis lähtume sellest menetlusest, mida mainisin, artikkel nelikümmend kuus, kes toetab Te peaksite küsima, kes on vastu, äh, öeldakse esinaisele, aga esinaine ütleb, et ta tahab alati teada ka, kes toetavad. nüüd aga, kes on vastu? jah. hästi, suur aitäh. see tähendab seda, et me jätkame artikliga nelikümmend kuus äh, selle menetlusega ja ma sain aru, et ka mina peaksin siis jätkama selle juhtimisega. suur aitäh teile ja selle lisapunkti oleme seega siis läbi vaadanud ja võime minna punkti üheksa juurde päevakorrast, milleks on Cruza este o astfel acute, raport solidaarsusfond ja e Rusa. see kindlasti võtad sõnad need. Bueno, hemos presentado el informe del Fondo de Solidaridad, que, como saben, es un fondo que nace en el año 2002. jah, e, nagu te teate, fond loodi kahe tuhande teisel aastal ja see loodi selleks, et toime tulla loodusõnnetustega nende viimaste aastate jooksul. on olnud äh, probleeme fondi kasutamisega ning see on ka siis põhjuseks, miks me leidsime, et oleks mõttekas raport äh, koostada, et nendest raskustest üle saada. me ei ole üldse äh, fondi loomise põhjusi puudutanud, ehk siis regionaalsed äh, ja liikmesriikide loodusõnnetused. kaks tuhat viis tegelikult ju üritati reguleerimisala muuta, see kõik jäi aga kuhugi sahtlisse pidama. nii et eesmärk ja pealkiri on sama, küll aga oleme me muutnud äh, siin kõike seda, mis äh, tegelikult ei olnud objektiivne fondi kasutamisel. regionaalsed katastroofid, nende jaoks siinkohal kuni praeguseni on olnud võimalik fondi kasutada siis, kui enamus ühe regiooni elanikkonnast kannatab ja kui sellel katastroofil oli oma mõju äh, ka püsivalt. regioonides oodati väga palju sellest ja see ka siis me tahtsime ka täpseid arve komisjonilt. komisjon nõudis äh, poolteist protsenti. siis me leidsime, et sellisel juhul ole, saaksid kõik äh, regioonid seda fondi kasutada. praeguse äh, määruse kohaselt oli tegemist siis katastroofidega, mis Äh, tõid endaga kaasa selliseid kahjusid, mida ei olnud võimalik koheselt ühi-, hüvitada. kolm miljardit kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, see protsent oli osa SKT-st siis, miks samuti ettemaksete küsimus. komisjon soovis selle luua selleks, et kohest abi oleks võimalik pakkuda. räägiti kolmekümnest miljonist maksimumina ning regioonide komiteed kuulates leidsime, et võib-olla viisteist protsenti võiks see arv olla eh, kuni nelikümmend viis prots-, eh, miljonit, siis eh, selle asemel tuleks kolmkümmend miljonit ja kümme protsenti. see regioonide komitee nõuab ka kuni kahte protsenti kogu fondi vahenditest ning äh, nende vahenditega oleks võimalik muuta taristuid, olemasolevaid taristuid ning äh, praegu me räägime kümne nädalasest sekkumisajast fondi puhul meie tahaksime välja pakkuda viisteist, mis pakuks suuremat paindlikkust. ja poolteist aastat äh, on praegu ette nähtud täitmiseks, üks aasta parandab ennast kõneleja, meie pakume välja poolteist aastat, kaheksateist kuud. ja veel üks uuendus, mille oleme välja pakkunud. nimelt Nats teise jaoks kehtiksid samad reeglid kui Nats kolmanda puhul. ja arutasin äh, ka Kreeka ja tulevase eesistujaga, nende alalise esindusega soovime nendega koostööd teha, sest me teame küll, millised tähtajad on, nii et me saaksime vaadata ka, mis triloogi raames juhtub. me oleme samuti kontaktis komi-, regioonide komiteega Mm, me oleme nõustunud enamusega nende soovidest ja ka mina olen valmis veel teksti igati parandama, aga eesmärgiks oleks peaasjalikult mitte muuta selle fondi reguleerimisala, siin on äh, ka olnud kärpeid ühelt miljardilt viiesajale miljonile ja ma arvan, et üha rohkem pöördutakse ka selle fondi poole abi saamiseks. Äh, majanduslik olukord on selline, nagu ta on, aga aga igastahes fondi puhul me peame lahendama kõik need probleemid, mis on tekitanud viivitusi ja raskusi. suur aitäh ja regioonide komitee eest samuti koostati arvamus, nüüd ma annaksin sõna nüüd äh, regioonide komitee arvamuse koostajale, palun.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 me oleme mitu korda kokku saanud, te tegite meile esitluse. tegime ka mõned ettepanekud, mida raportöör nimetas ning meie, meie ettepanekud leidsid kajastust, me oleme sellega väga rahul. sotsiaalfond, solidaarsusfond on fond, mille abil liikmesriigid saavad otseselt abistada, kui on niisuguste asjadega tegemist, nagu näiteks üleujutused, mis ületavad kohalike ja piirko-, piirkondlike omavalitsuste võimekuse, näiteks Poola, Tšehhi Vabariik ja Saksamaa, kui seal olid üleujutused, siis kasutati niisugust fondi ja seetõttu on väga oluline nimetada, et solidaarsusfondi kasutatakse ka selleks otstarbeks. mul on siin paar ettepanekut, mida ma tahan teile tutvustada, mis tegelikult nagu raportis minu arust ei kava, kajastunud. esiteks piirkondlike katastroofide jaoks kehtestatud kriteeriumite lõdvendamine, sest et see peegeldaks paremini praegust olukorda ja samuti oleks vaja, et me peegeldaksime paremini missugused on need katastroofide tüübid mida me katame aga see on muidugi väga tehnilist laadi küsimus üks meie ettepanek on välja jäänud ja seda ma tahaksin ka rõhutada me peaksime arvesse võtma piiriüleseid looduskatastroofe minu arust mitte ainult kolm kõrvuti paiknevat piirkonda minu arust neid piirkondi võiks vaadata ka ühtsena, sõltumata sellest, kas nende piir, nendesse piirkondadesse jääb riigipiir või mitte, sest et siis saaks see piirkond ühtselt taotleda abi sellepärast, et ta vastaks piirkondlikele kriteeriumitele, piirkonna määratlusele vastaks ta siis paremini ja see on suurepärane signaal meie kodanikele. iga kord ei ole sellest kasu, aga mõnel konkreetsel juhul siiski on meie arvates on tarvis kõikide looduskatastroofide aspekte väga hästi arvesse võtta ja kui te selle arvamuse kallal edasi töötate, siis ma tahaksin pöörduda teie poole ettepanekuga, et te võtaksite, võtaksite ka arvesse regioonide komitee ettepanekuid. hiljuti oli Tšehhi Vabariigis üleujutus ja juba mõne tunni jooksul jõudis üleujutus ka Saksamaale ja Poola, see teeb olukorra kohe oluliselt keerulisemaks ja seda on alati tarvis meeles pidada. see on kõige olulisem punkt, millele ma tahtsin siin tähelepanu juhtida. tänan teid ka võimaluse eest teiega koostööd teha ning ma suure rõõmuga vastan teie küsimustele. suur tänu, härra Panda ning nüüd me pöördume, pöördume variraportööride poole, kõigepealt äh, Kerstin Westfal. suur aitäh, proua eesi-, esinaine, kol-, kolleegid, solidaarsusfond on minu arvates üks olulisemaid Euroopa Liidu instrumente, millega lahendada katastroofide tekitatud probleeme ja samuti reageerida väga kiiresti katastroofidele. ma mõtlen ka seda, et lisaks sellele on tegu niisuguse instrumendiga, millega Euroopa saab näidata oma solidaarsust erinevate piirkondadega. mõnest seisukohast lähtudes on solidaarsusfond isegi tugevam kui struktuurifondid, mida me just käsitlesime, sellepärast et just solidaarsusfond näitab inimestele selgelt, et Euroopa, Euroopa Liit neid tegelikult aitab. Te nimetasite Saksamaal, Austrias ja Saksamaa, Saksamaal, Austrias ja Tšehhi Vabariigis toimunud üleujutust ja selle üleujutuse tagajärgede kõrvaldamiseks kasutasid kõik kolm riiki selle fondi vahendeid ning seda fondi tuleb täpselt nii kasutada, nagu hetkel selgitati. kahju on sellest, et natuke keerulised ja rasked on selle fondiga seonduvad administratiivsed nõuded ja see ei võimalda piisava kiirusega reageerida, kuid kiisa, piisava kiirusega reageerimine on just see, mida on vaja, kui tekib mingisugune looduskatastroof, nii et seda peaks natukene vaatama, kuidas bürokraatiat vähendada. minu arust on komisjoni tekst hea, äh, siin on väga selgelt definitsioonid välja toodud ühelt poolt ning samuti rõhutatakse vajadust kiirendada asjade toimimist. samuti nii-öelda avansimakse võimalus on väga hea asi kolleegide raport, tahan ma veel ükskord rõhutada, puudutab väga palju olulisi teemasid ja ma ei hakka raportööri seisukohti kordama, samuti ei hakka ma kordama regioonide komitee kolleegi seisukohti, need on tõesti asjad, millega me peame tegelema. lõpetuseks tahan öelda, et on suurepärane, et Solidaarsusfondi osas toimub jaanuaris kuulamine, sest see mõjutab kõiki inimesi, keda see otseselt puudutab, näiteks linnapäid, kohalike omavalitsuste juhte ja see annab nendele võimaluse küsida, kuidas see solidaarsusfond hakkab välja nägema ja samuti saame neilt õppida, mida me peaksime muutma. nii et nagu öeldud, ma ootan seda kuulamist väga suure huviga, suur tänu. suur tänu, Ivarsit ei ole siin, sellisel juhul Nikols, palun. samuti ei ole teda siin ah,, siiski, Elizabeth, teie räägite roheliste nimel, jah? jah, mina räägin Nikose asemel. Nikos vastutab selle raporti eest roheliste poolt ning Kreekas kust tema tuleb, on ka tihtipeale niisuguseid olukordi, kui on vaja katastroofide tagajärgede kõrvaldamise fondist abi paluda kuid mitte ainult, näiteks Rumeenias, Kaukaasia piirkonnas on, kus kas-, sajab väga palju vihma, seal võib toi-, loomulikult toimuda üleujutusi, kuid mitte ainult, võib juhtuda ka teisi looduskatastroofe. ma mäletan väga hästi, kui volinik Barnier käsitles küsimust, kui kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal väga paljud erinevad piirkonnad said üleujutustest kannatada, näiteks Dresden, kus ma sündinud olen, sai ka karmilt kannatada. ma mäletan, kui volinik Barnier ütles, et kõige olulisema tähtsusega on ennetus, ma mäletan väga hästi tema, tema kõnet sellest, kus ta peamiselt käsitles ennetamist ja parlament suisa aplodeeris talle ning kõik olid üsna veendunud selles, et kuniks härra Barnier oli piirkondliku arengu volinik, siis tema tõesti avaldas tõsist survet selles suunas, et see uus instrument aitaks ka ennetustegevusele kaasa. nii et oluline on investeerida ka ennetusse, ei ole vaja iga kord tegeleda asjadega alles siis, kui need on juba juhtunud. siinkohal tuleks ka näiteks mõelda, et kuhu ehitada tamme ja kuidas neid ehitada, et võib-olla ei juhtuks nii traagilisi asju kogu aeg. aga selle osa on raportöör nüüd täiesti välja jätnud ja minu arust on see täiesti vale. meie teeksime kõik, mis on meie võimuses, et see osa taas siia sisse võetakse, aitäh. suur aitäh ja palun Luis Alde. suur aitäh, proua esis-, esinaine. ma tahaksin kõigepealt tänada kolleegi selle suurepärase raporti eest. Euroopa Liidu Solidaarsusfond loodi kahe tuhande teisel aastal, et tegeleda looduskatastroofidega ning see puudutab niisuguseid looduskatastroofe, mis on tekitanud palju kahju, mis teevad kohalike elanike eluolu tõesti keeruliseks ja vajavad solidaarset abi samuti niisuguste puhul, mis mõjutavad piirkondlikku majandust. sellisel juhul peab Solidaarsusfond endast märku andma. solidaarsusfondi võimekust re-, reageerida tuleb suurendada, samus tuleb, samuti tuleb ka suurendada piirkondadevahelist mobiilsust. see peaks olema kõige parem lähenemine ja lahendus meie piirkondade vajadust, vajadustele. oluline on pöörata tähelepanu kahe tuhande kahe, teisel aastal vastu võetud esialgsele määrusele, selle teises artiklis käsitleti erinevaid võimalusi, mis vajavad ka praegusel hetkel käsitlemist, tuleb pöörata tähelepanu just nendele piirkondadele, mis on looduskatastroofidele rohkem vastuvõetava, vastuvõtlikud. tihtipeale on need näiteks äh, väikesaared, kus on ka vähe elanikke, just niisugused väikesaared kannatavad looduskatastroofide tagajärgede käes, aga samas nende SKT ei ole piisav, et äh, solidaarsusfond ilma neid saaks aidata. sellepärast, et äh, mõnikord ei ole kaasatud mingeid väga konkreetseid ühte tüüpi taristuid, näiteks sadamaid, äh, lennujaamasid ja nii edasi. seetõttu tuleks tegelikult pöörata tähelepanu, et niisugused asjad oleksid kaasatud, et kriteeriumid mood, muudetaks leebemaks, et solidaarsusfond saaks abistada kõiki abivajajaid ning samuti minu arvates abikõlblikkus peaks kaasama ka võimaluse abistada Äh, infrastruktuure niimoodi et vajaduse korral viiakse nad teise kohta üle ehitatakse teise kohta et vältida et nad taas kannatada saavad äh, palun järgmine kõneleja suur aitäh solidaarsusfond on olnud väga kasulik hoolimatuse hoolimata sellest et ta ei ole liiga kaua eksisteerinud, ma sooviksin ka tänada raportööri suurepärase töö eest, mida ta on juba ära teinud. loomulikult põhineb tema töö väga erinevatel allikatel ja siinkohal on mul hea meel märkida, et ka regioonide komitee seisukohti võeti arvesse. meie komisjon ja regioonide komitee on teinud väga head koostööd selles vallas ja ma arvan, et see on suurepärane, seda peaks jätkama. koha, kohalike linnapeade ja kohalike omavalitsuse juhtide kogemused looduskatastroofidest ja nende lahendamisest on asjad, mida me peaksime kasu-, arvesse võtma, kui me hakkame muutma Solidaarsusfondi, fondi kasutamist nüüd tahan juhtida tähelepanu kahele asjale, mis on minu arust olulised. esiteks, infrastruktuuride viimine teistesse piirkondadesse, tegelemaks katastroofidega, kui nad on juhtunud, see on üks küsimus ja teine on konsultatsiooniprotsess erinevate haldusorganite vahel. ja siin ma tahaksin puudutada ka tähtaegasid tähtaegasid, millest tuleb kindlasti kinni pidada, kui inimesed fondist abi saavad. lisaks sellele tahaks puudutada esialgsete summade maksmist. see võib-olla tuleks samuti, seda tuleks võib-olla ka arvesse võtta, suur aitäh veel üks kord raportöörile. see oli suurepärane töö, töö, suur aitäh. suur tänu minu toetan seda raportit ja rõhutan, kui oluline see on, ma tahaksin tänada kolleegi, kes äh, juhtis minu tähelepanu selle arutelu olulisusele, ma tahaksin siinkohal välja tuua kolm aspekti, kõige olulisem on tõepoolest ennetus. olgu siis tegemist suure katastroofi üleujutuste, maavärinaga, või äh, mingi muu õnnetusega, mis äh, mõnikord äh, on võrdsed suurte katastroofidega. seega mul on hea meel, et regionaalarengu fondi määruses on selgelt investeerimise eesmärgina välja toodud võimalus rakendada ellu projekte, mis loovad vajaliku taristu selleks, et võidelda loodusõnnetustega. ma räägin siin ka vajadusest luua regionaalseid või regioonide vahelisi keskusi, mis lubavad ressursse säästa ja kasutada neid paindlikult. sõltumata sellest, kus katastroof aset leiab, peab meil olema vastav taristu olemas ja õigel hetkel peab saama seda ka kasutada. kui me sekkume liiga hilja, siis kahju sellest ainult suureneb. teiseks, minu meelest on väga oluline, on ka logistilis ressursside kasutamine nende regionaalsete keskuste poolt. see peaks toimima kiire reageerimismehhanismina ja üleujutuste puhul on vaja regionaalseid keskusi äh, kui on üleujutused nagu Poolas, Saksamaal või Tšehhi Vabariigis, siis eh, tuleb aidata ka Ungarit, Rumeeniat ja Serbiat. Need suured hüdrograafilised piirkonnad ja keskuste sinna viimine aitab kiiremini reageerida ja ressursse paremini kasutada. ja idee et solidaarsusfondi saab kasutada ainult pärast katastroofi ja mitte ennetavalt. kui me võtame siin arvesse äärmuslikke kliimatingimusi, siis äh, võivad tekkida täiesti katastroofilised üleujutused, näiteks Saksamaal äh, ja Saksamaa, Ühendkuningriik või Prantsusmaa, mis on väga arenenud riigid ja kus on suur reageerimisvõime, kui isegi seal on sellised katastroofid, siis on ilmselge, et Kesk-Euroopa riigid on samuti ohustatud sellistest kliimanähtustest ja sellisel juhul on Euroopa Liidul vaja tõelist strateegiat. solidaarsusfond on üks osa meie globaalsest vastusest sellele probleemile, kuid me peame arvesse võtma ka struktuurifonde ja investeerimisfonde selleks, et luua vajalik raamistik taristu kujul, logistika ja koordineerimise kujul siin räägiti Hispaania ja Kreeka tulekahjudest. tihtipeale on regionaalne reageerimisvõime üsna nõrk, sellepärast et katastroof mõjutab väga suurt piirkonda ja aeg läheb väga kiiresti. sellepärast, kui meil oleksid regionaalsed keskused, mis kasutaksid ühiselt ressursse, saaksime katastroofi puhul kiiremini reageerida meil on vaja ka strateegiat, mis rakendab mitte ainult koordineerimist Euroopa tasandil, vaid ka liikmesriikide vahelist koordinatsiooni ja eriti just regioonide vahelist äh, regiooni. ja ähm, minu enda koduriiki mõjutavad äh, maavärinad ja Iberia poolsaarel, Bulgaarias äh, on samuti samasugused probleemid ja meil on vaja võtta neid eritingimusi arvesse selleks, et äh, kaotused oleksid minimaalsed, kaasa arvatud ka inimelude kaotused, nii et meil peab olema strateegiline planeerimine selleks, et muuta meie ressursse tõhusamaks. ma toetan veel kord seda raportit ja olen valmis raportööriga koostööd tegema, aitäh! kallid kolleegid, meil on veel terve rida kõnelejaid, nii et me ei saa sellele päevakorrapunktile enam pühendada rohkem kui viis-seitse minutit, nii et palun tehke nii lühidalt kui võimalik, no palun. suur tänu teen lühidalt selleks, et äh, vastata teile, siis äh, õnnitlen kõigepealt äh, raportööri, tegemist on väga hea raportiga, mina olen suures osas, ehkki mitte täielikult, nõus kolleegi Luisiga. kliima muutub kogu aeg ja solidaarsusfond äh, ei arene. ma tahaksin teile meelde tuletada, et tegemist on teemaga, mis on siis äh, jäänud ummikseisu juba kahe tuhande viiendast aastast peale ja nagu teatud kolleegid siin ütlesid, siis solidaarsusfond, mis on fond, mis peab solidaarselt toimima ja mis peab meil aitama näidata kohalikele elanikele, et Euroopa Liit saab neid aidata. tegelikult Solidaarsusfond on näidanud täpselt vastupidist ja peamine väljakutse on selles, et me ei saa leppida sellega, et äh, Euroopa Liit reageerib kiiresti kolmandas riigis äh, toimunud katastroofile, samas äh, kui sama katastroofi tekkimise puhul Euroopa kontinendil läheb väga palju aega sellele reageerimiseks. minu piirkonnas Madeiral oleme näinud kahe tuhande kümnenda aasta katastroofi, mis oli siis klassifitseeritud suureks katastroofiks ja mis vastas null koma viie protsendilisele kriteeriumile SKT-st üle miljardi euro siis ja tegemist oli täiesti erakorralise kuuetunnilise katastroofiga, kus hävitati kõik, mis me olime ühtekuuluvuspoliitika kaheksa miljardi abil üles ehitanud nii et meil on vaja, et solidaarsusfond oleks paindlikum, sest ilma selleta ei ole koha peal võimalik aru saada, kuidas Euroopa Liit ei saa neid kiiresti aidata. see on põhiline väljakutse, mida me peame väga tõsiselt arvesse võtma ja väga otsusekindlalt käituma ja seda tulebki teha selle raporti raames. aitäh teile!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 et äh, sellele fondile anti kakskümmend üks koma kuus miljardit eurot. kui me räägime rahastamisest, siis me peame mõtlema sellele, milleks seda kasutatakse, sest äh, tihtipeale on äh, valelootused siin, et teatud kahjusid ei saa sellega fondiga korvata ja eriti just Austria puhul me näeme, kuidas seda fondi valesti mõistetakse see fond on mõeldud ettenägematute eh, kahjude korvamiseks, näiteks eh, üleujutuse direktiivi puhul on meil terve rida meetmeid ja liikmesriigid ja komisjon peavad eh, vaatama, et et äh, see tekst võimalikult kiiresti üle võetaks. meil tuleb toimida ka ennetavalt äh, selleks, et äh, üleujutused ei leviks mujale Euroopas. Viktor ja teised ütlesid, et väga oluline on keskenduda ennetusaspektile siin. ja struktuurifondide abiga saaksime ehk Äh, mõelda ka põllumajandusraamistikule, siin on teatud põllumajandusmeetmed, mida saaks kasutada selleks, et äh, maad kuivendada näiteks. ja parem on kindlasti ennetada ja siis äh, võimalusel kiiresti reageerida ja need meetmed peavad olema võimalikult kiiresti rakendatavad ja võimalikult vähe bürokraatlikud. aitäh, härra Angurakis, palun suur tänu. selle teema puhul tekib küsim-, terve rida küsimusi, mis on seotud siis katastroofidega, mina samuti tahaksin tulla ennetamise aspekti juurde ja rõhutada, et Kreekas on meil kolme tüüpi probleeme, maavärinad, üleujutused ja tulekahjud. ja mul on tunne, et teatud äh, katastroofide puhul oleks võimalik neid vältida, kui vastavad meetmed kasutusele võetakse, sellepärast et kui äh, katastroof aset, aset leiab, siis on paljud asjad äh, sellised, mida ei saa pärast enam parandada. seega me peame näiteks Kreekas rakendama element, elementaarseid maavärina vastaseid meetmeid ja vähendama maavärinate tagajärjel tekkinud kahjusid. see on valdkond, kus me ei ole piisavalt ära teinud veel, eriti just majade tugevdamise osas äh, loomulikult äh, maksab ennetamine palju vähem kui tagantjärele parandamine. üleujutuste puhul oleme näinud, et äh, siin on taristu puudumine või sobiva taristu puudumine põhiliseks probleemiks. Kreekas on sadu ja tuhandeid äh, jõgesid, mis on äh, kanal, kanalitesse juhitud ja piiratud äh, ja kui on liiga tugevad äh, vihmad, äh, siis tegelikult need kanalid ajavad üle ja siis ilma piiramata looduslike jõgede puhul ei ole ju midagi võimalik teha, nii et ähm, ma siis tahaksin tulla ka tulekahjude küsimuse juurde, mis äh, tabavad rängalt äh, mitmeid riike, ka minu koduriiki või ka Hispaaniat ja Portugali äh, probleemiks on see, et siin rakendatakse majandusloogikat ja ei ole piisavalt äh, kaitse äh, piirkondi metsades. Äh, siin on samuti küsimus taristus, kuid kui me kaotame ära sotsiaalteenuseid, siis äh, te mõistate, et näiteks tuletõrjujatel on väga raske oma tööd teha, vaadates neid tingimusi, mis äh, meile Troika poolt on peale surutud. Need probleemid muutuvad äh, siis veelgi tõsisemaks, kui me võtame neid kärpeid arvesse. Kiose saarel toimus äh, tulekahju, äh, Herakloni lähedal toimus äh, tulekahju sellel aastal. ja kogu kohalik puidutootmine hävis tulekahjus ja sada kakskümmend tuhat oliivisalu langes tuleohvriks Kreetal ja siin ei ole mingisugust kahjude korvamist, sellepärast et osapooltele öeldakse, et äh, tegemist ei ole äh, suuremõõtmelise taristuga, mis tuleohvriks langes tähendab aga, et äh, väga paljud perekonnad on aastateks äh, vaesusesse sunnitud äh, siis nende samade solidaarsusfondi sätete alusel. aitäh, ma tahaksin komisjonilt küsida, kas nad soovivad sõna võtta. Johannes, palun. aitäh kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri Regi komisjoni selle toetuse eest Solidaarsusfondile ja meie tehtavale tööle, kuid ma tahaksin konkreetsemaid ettepanekuid kommenteerida, millest täna juttu oli ja mis on kirjas ka proua Ferraguti raportis alustades viimasest punktist, ehm, mida siin mitmel korral mainiti, ennetusest, ma arvan, et keegi ei saa vastu vaielda ja äh, komisjon on täiesti nõus sellega, et äh, ennetus on väga oluline ja palju olulisem ja tõhusam kui äh, katastroofidele reageerimine. sellepärast on komisjon viimastel aastatel ka suuri jõupingutusi teinud oma äh, Äh, poliitilistes otsustes, äh, siin on äh, üleujutuste direktiivis tugevdatud tsiviilkaitset ning ühtekuuluvusinstrumentides oleme ees siis nüüd lõppeva programmi perioodi jooksul pühendanud üle seitsme miljardi euro ennetavatele meetmetele ning järgneva programmi perioodi jooksul investeeritakse intelligentsetesse ennetusmeetmetesse samuti miljardeid eurosid, see on samuti väga oluline ja ma ei tea, kas on tõsi, et üks investeeritud euro öö, öö, ennetuse puhul säästab viis eurot katastroofide reageerimise puhul. ma ei tea, kas see on tõsi, kuid äh, ma loodan, kuid ähm, ärge siiski pange liiga palju lootusi Solidaarsusfondile, Solidaarsusfond loodi nende olukordade jaoks, kus katastroofid leiavad aset kõigist ennetavatest meetmetest hoolimata ja katastroofid äh, leiavad edaspidigi aset hoolimata sellest, mida me kõik teame, et neid, teeme, et neid vältida. küsimus on see, mida me saame teha nende piiratud ressurssidega, mis meil on. võib-olla te teate, et mitmeaastase finantsraamistiku otsus vähendas Solidaarsusfondi rahastust ühelt miljardilt äh, viiesajale miljonile eurole, nii et meil on siin väga suur piirang ja me peame äh, nende vähendatud ressurssidega hakkama saama. see aga paneb meid keerulisse olukorda, kus igasugune ettepanek Äh, laiendada fondi või olla heldemad väikesemõõtmeliste katastroofide puhul. meil on siin väga raske vastata ja me oleme kõhklevad, me püüame eelarve terminites olla neutraalsed ning äh, mitte laiendada kulutusi, lootes, et saame nõukogult heakskiidu. Äh, nõukogu on alati olnud väga tõrges igasuguse ettepaneku suhtes, mis tooks endaga kaasa suuremaid kulutusi. Äh, Proferaguti raportis on terve rida märkusi, mis minu meelest ei toeta meie eesmärke, mis meie teinud olema. näiteks on siin pehmete kriteeriumite taassisseviimine, meie praegu öö, oleme keerulises olukorras terve rea sätete tõttu, mis on tõlgendamisele avatud ja kui me nüüd viime siia sisse uued korrektiivsed meetmed sotsiaalmajanduslikus plaanis lisaks SKT-le, siis SK, siis Solidaarsusfondi rakendamine muutub väga keeruliseks jällegi ja seda me just püüame oma ettepanekus vältida. ettepanek kaasata mm, referentspiirkonnana mitte kolme piirkonda, ma ei tea, kas ma sellest ettepanekust täpselt aru sain. meie tegime ettepaneku, et referents peaks olema SKT puhul NATS kahe tasand, kuid väiksemad piirkonnad selle raames on täiesti abikõlbulikud Äh, sõltumata sellest, kas nad on üksteise kõrval või sõltumata sellest, kas nad äh, paiknevad ühes, kahes või kolmes NATS kahe piirkonnas. seega tundub mulle, et äh, NATS kolme uuesti sisseviimine referentsina piiraks solidaarsusfondi rakendamisala ja äärepoolseimate piirkondade puhul Äh, mis on NATS äh, kahe tasandil ja mis on sellega kaetud, nägime ette sätte, mis äh, neid piirkondi eriliselt esile tõstis, sest Äh, siin on äh, pehmed äh, kriteeriumid, sotsiaalmajanduslikud kriteeriumid. nüüd püüame sisse viia SKT-ga seotud lävendit. ma ei saa täpselt aru, kuidas seda saaks kombineerida selle erilise tähelepanuga, mida äärepoolseimatele piirkondadele pööratakse, kui me just ei pea, arva, et me peaksime seda protsendimäära nende piirkondade puhul madaldama. küsimus ähm, ettemaksete kohta, see on veel arutlusel ja teie soovitused võivad olla siin kasulikud, samuti ka rakendamise osas et see rakendusperiood võiks siis olla kaksteist kuni kaheksateist kuud ja äh, kümnelt nädalalt viieteistkümnele nädalale liikumine tegelikult äh, töötab vastu sellele, mida meie tahame saavutada, me tahame, et fond reageeriks kiiremini ja et seda saaks kiiremini rakendada, kui me nüüd rakendame siin viieteist nädalast tähtaega, siis äh, ma ei ole kindel, kas see aitaks kaasa meie eesmärkide saavutamisele ja me teame, et kümme nädalat on üsna lühike periood regioonide jaoks, kuid me oleme alati võtnud vastu siis lisainformatsiooni ka pärast neid kümmet nädalat, nii et ma teen ettepaneku olla niimoodi paindlikud selle asemel, et seda tähtaega pikendada. solidaarsusfond loodi esialgu selleks, et äh, reageerida liikmesriikides äh, toimunud katastroofidele. E, nii et me keskendume siin just liikmesriikidele, aga mitte regioonidele ega piiriülestele regioonidele, nii et äh, solidaarsusfond püüab aidata liikmesriiki rasketes olukordades ja kui me nüüd siia sisse viime Äh, piiriülesed taotlused, siis äh, see lööks kogu fondi segamini ja ma ei näe, kuidas seda tegelikult saaks ellu rakendada. lävendid on seotud äh, liikmesriikide suurusega ja muude kriteeriumitega, nii et tegemist oleks täiesti uue kriteeriumiga, mis ei ole tegelikult fondi ähm, struktuuris E, esimees ütleb, et kõnelejal on veel kolmkümmend sekundit. selge, ma siis lõpetan. aitäh. härra Brandl soovib veel sõna. kuid meil ei ole tegelikult aega ja siis Rosa veel. Děkuji, já jsem eh, ve svém eh, původním vystoupení byl... Je, suur aitäh ma oma esimeses sõnavõtus tegin väga lühidalt. ja siin olen ainult külalisena, aga kolleegid rääkisid väga palju ennetamisest. ma olen nõus raportööriga. aga loodusõnnetuste puhul ma usun tõepoolest, et ennetamine on väga oluline tuleb vältida liigset halduskoormust muidugi. sest et kui tegemist on väga karmide nõuetega, siis kümme nädalat ja erinevad kriteeriumid, kõik see võtab aega, siin me räägime kümnest nädalast, see on päris pikk aeg. selle aja jooksul ju katastroofi tagajärgi on tunda. nii et ennetus on tõepoolest põhitähtis siin me peame olemasolevat õigust kohandama, eriti mis puudutab üleujutustega äh, kaasnevaid äh, kahjusid. ja me peame vaatama ka, millist infot tuleb ja mis hetkel anda, see peaks olema ka raportis, aga jah, nagu ma ütlesin, siis tõesti ennetus veel kord. ja palun, Rosa jah, tõepoolest nii see on, ennetus on prioriteetne ja kui Elizabeth ütles, et artiklis neli F on ära võetud, siis regioonide komitee kolleeg sellest rääkis. esmalt on vaja teavitada ning see on muidugi seotud ennetamisega, aga äh, kõigepealt antakse peamine info ja siis detailid juba hiljem. meie sooviks on aga üldiselt äh, siis hiljem pikemalt ja üksikasjalikumalt selgitada olukorda. selle juurde, mis komisjon ütles, üks protsent regionaalsete katastroofide jaoks äh, regionaalsest SKT-st ja me oleme selle kombineerinud äh, sotsiaalmajanduslike kriteeriumitega, nii et mitte ükski teatud suurusega katastroof ei jääks välja. me tegime ettepaneku ühele protsendile, pooleteist protsendile, eks seda tuleb vaadata veel triloogi käigus ja tuleb kokkuleppele jõuda nii kiirelt kui võimalik. NATS kolm, siin on meie ettepanek, et äh, NETS kolme puhul lähtume eh, regioonide komitee ettepanekust, me tahame katta sama elanikkonna kui NATS kahes. piiriülesed eh, piirkonnad, kas seda tuleb eh, vaadata seoses sellega, mida regioonide komitee ütles, ma nõustun mõneti komisjoniga, see võib mõneti solidaarsus, solidaarsusfondi puhul problemaatiline olla me peame samuti ette nägema erikohtlemise äärealadele, sellepärast et üks protsent nende puhul oleks problemaatiline. peame komisjoniga laua ümber maha istuma ja üritama lahenduseni leida. ning täitmiskuupäevad kaheksateist kuud ja kümnelt viieteistkümnenda nädalale üleminek. ma ei usu üldse, et see peaks kuidagi abi andmist pikemaks venitama. ei, lihtsalt liikmesriigil oleks sellega piisavalt aega, et tehnilised uuringud läbi viia. sellepärast, et siin tuleb hinnata otseseid kahjusid, kulusid seda aja jooksul, kus tegelikult keskendutakse ju kohesele abi andmisele. siin antakse juurde viis nädalat, aga see ei tähenda seda, et komisjon ei peaks kiirelt reageerima, see on lihtsalt regioonide ning ohvrite jaoks ette nähtud tähtaeg ja siin ka on vaja jõuda kokkuleppele, meil on vaja nüüd edasi töötada kiiresti. ma usun, et jaanuar, äh, siis on muudatusettepanekud, siis kuulamine, siis lepime kokku ning äh, nõukogu ja komisjoniga teeme tööd triloogist, nii et üritame jõuda täiskogule märtsis. jah, kas üks minut ja mitte rohkem võib-olla nüüd? Merci, madame la president jah, suur aitäh, lugupeetud äh, Sinaine, jah, ma tahtsin äh, Roosale tunnustust avaldada ja äh, toetada tema ettepanekut, tahaks meelde tuletada, et solidaarsus on üheks Euroopa Liidu alustalaks ja ma tahaksin ka härra Brandoni sõnade juurde tulla, tõhusus, jah. see on meie kõigi jaoks oluline, tahaksin ütelda ka komisjonile, et siin ei ole heldusega tegemist, vaid solidaarsusega Need äh, looduskatastroofide määratlemise juurde ma arvan, et me ei peaks liiga kaugele minema, sellepärast et meie vahendid on piiratud. nõustun ettepanekuga tehniline äh, abi, äh, abikõlblikuks muuta ja mis puudutab kliimamuutustega seotud looduskatastroofi, see on natukene ohtlik. kuidas määrata ära, et üks katastroof on seotud või mitte kliimamuutustega? ja muidugi tähtaegade pikendamine, see tundub olevat hea mõte, me teame väga hästi, kuivõrd palju kindlustajatel näiteks läheb aega selleks, et kindlaks määrata kahjude ulatus loodusõnnetuste puhul ja ma kahetsen, et ähm, eelarvet on vähendatud kahekordselt. meil on probleeme tõhususega, me tahame, et rohkem katastroofe läheksid selle fondi alla, aga eelarvet on vähendatud kahekordselt. kuidas siis vähemate vahenditega rohkem ära teha, tõesti, sellest on tõsiselt kahju. üldeelarvet on ka vähendatud, aga ma kahetsen tõsiselt, et solidaarsus mis on üheks meie prioriteediks, sai kannatada. komisjon põhjendas seda sellega, et fondi ei ole piisavalt kasutatud, aga kriteeriumid olid niivõrd äh, karmid, et seda oli väga raske teha. nüüd, kui äh, nõudeid vähendatakse ja kui see oleks juba nii olnud mõned kuud tagasi, siis Edela piirkond, Lurdi piirkond, kus oli suur, suured probleemid, oleks võinud ka sellest kasu saada. jah, teen ettepaneku, et, et muudatusettepanekute tähtaeg oleks seitsmes jaanuar lõuna ajal ja sellega lõpetaksin selle päevakorrapunkti ja nüüd on meil järgmiseks päevakorrapunktiks vähe aega jäänud proua Savisaar Toomasti raport äh, ning äh, me vaatame läbi muudatusettepanekud see puudutab seitsmendat, kaheksandat äh, eduaruannet äh, ühtekuuluvuspoliitika kohta, palun. suur tänu, proua juhataja ja tõ, äh, ma tõesti püüan olla hästi või teha hästi lühidalt sest ma usun et te kõik juba kiirustate jõulupühi pidama aga sellele raportile nagu siis öeldud mis käsitleb euroopa komisjoni seitsmendat ja kaheksandat eduaruannet euroopa liidu ühtekuuluvuspoliitika kohta ja 2013. aasta strateegilist aruannet programmide rakendamise kohta ajavahemikul 2007 kuni 2013, esitati kokku 42 muudatusettepanekut siis seitsme kolleegi poolt olen ise selle teemaga pärast raporti esialgse projekti esitamist edasi tegelenud ja siinkohal saangi öelda et peaaegu pooled nendest esitatud muudatusettepanekutest on tegelikult mu enda poolt tehtud täpsustused ja ja ümbersõnastused mida ma teile ka raporti esitlemisel ka lubasin. Äh, palju muudatusettepanekuid on teinud jens nilsson aga teda ma täna siin ei näe. Ähm, tamas deutsch lahkus ka vist enne kui me jõudsime selle punktini ja, ja mõned on esitanud ka ähm, kolleeg oldrich vlasak aga ma tõepoolest ei hakkaks neid siin üksikasjaliselt kirjeldama sest teil on kõik need olemas. Äh, küll ma olen need läbi vaadanud ja võin kolleegidele ähm, lubada ennekõike tänan et äh, nende muudatusettepanekute eest oma kolleege ja mm, ma ei ole ei ole põhimõtteliselt nende kolleegide poolt ehitat, esitatud muudatusettepanekute poolt äh, küll ja toetan neid enamusi küll aga ma soovin antud raportit hoida võimalikult lühikese ja konkreetsena ja, ja seda silmas pidades ma pakun jaanuari alguseks teile välja kompromissettepanekuid et äh, samu paragrahve puudutavad muudatusettepanekud saaksid siis ümber sõnastatud ja ühtseks tekstiks vormistatud. suur tänu! For, for EPP, aitäh, rahvapartei poolt Toomas Deutsch ei ole siin, aga Jens on siin Äh, niisiis, Jens räägib sotsiaaldemokraatide nimel. lagt en del ändringsförslag, jag tror det är åtta eller nio ändringsförslag, jag tycker nämligen suur aitäh, jah, ma tegin muudatusettepanekuid ja sellel raportil on oma koht meie töös ja tundub, et siin käsitletakse teemat, mida tihti käsitletakse liidet liiga kiirelt, aga see teema on ajaloolise tähtsusega. nüüd on meil ometigi võimalus rääkida sellest, mida me oleme teinud ja mida me teeme ka järgmise perioodi vältel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja muidugi, et tulevikust rääkida, peame me lähtuma minevikust. ja me peame äh, veel tõhustama, tugevdama seda, mida me oleme teinud, seda on siin komisjonis ka varem korduvalt öeldud. ma ei hakka ka kõigel huvid pakuval puutuma, aga üks punkt siiski. meil on potentsiaali sotsiaalmajanduses ja seda me ei ole suutnud täielikult ära kasutada. aga seda tuleb teha, sellepärast et sellel on suur tähtsus tuleviku jaoks siin on tehtud äh, jah, tõesti häid muudatusettepanekuid, kui raportöör minu muudatusettepanekutega saab arvestada, siis ma oleksin tõesti väga rahul. Thank you, Olgi Vlasak. suur aitäh ja järgmine kõneleja. ja poděkuji za spolupráci a souhlasím plně se spravodajkou, že proto, abychom mohli post-. aitäh. ma tahtsin äh, ka teid tänada väga hea koostöö eest selleks, et me saaksime kas äh, positiivset või negatiivset olukorda hinnata, on vaja häid statistilisi andmeid. ja aruandlus peab olema kohustuslik, ma arvan. see, ma arvan, tähendab seda, et tuleb ka päris palju tööd ära teha, eriti kõigi nende puhul, kes peavad hakkama erinevaid vorme täitma, aga jah, see on oluline. jah, aitäh ja järgmisena François Alfonsi, palun. Oui, madame la présidente. En, en deux mots. Euh, teen lühidalt. Äh, tegemist on olulise raportiga, sest äh, see toob välja kõik äh, puudused ühtekuuluvuspoliitika puhul, meetmete tõhusus, vahendite kasutamine ja ma arvan, et seda on siin hästi selgitatud, kuid meie fraktsioonil on siiski küsimus, mis on seotud viitega vertikaalsele meetodile. Te teate, et me toetame horisontaalset meetodit, et regioonid oleks täielikult kaasatud programmide väljatöötamisse ning et äh, riiklik pädevus ei ületaks regionaalset pädevust. muidugi on teatud erandid alati, kuid kui me hakkame reeglist rääkima, see tähendab, et äh, erandeid on juba väga palju, sellepärast äh, me tahame, et see lõik siit kustutataks. meie fraktsiooni nimel siis. Thank you, I. aitäh. keegi teine sõna ei soovi, kuid komisjon soovib äh, kommenteerida uh,. aitäh, proua esinaine. ma tahan eelkõige tänada proua raportööri ja teisi komisjoni liikmeid muudatusettepanekute eest. strateegiline osa muudab väga raskeks selle raporti koostamise, eduraportit on pisut lihtsam ko koostada meil on käsitletud siin ühtekuuluvuspoliitikale ette nähtud summade rakendamist, me oleme vaadanud ka investeeringuid, riski maandamist, sotsiaalset kaasatust, tööjõuturgusid, see raport hõlmab väga-väga palju olulisi teemasid, mida puudutab ka strateegiline raport. nagu me ütlesime, kui me arutasime seda esialgset lähenemist, siis seitsmes ja kaheksas eduraport tegelikult vaatavad väga suuresti sotsiaalmajanduslikke suundusi, nii et me üritame täita igasuguseid lünkasid, mis praegusel hetkel nendes on ning üritame ka muuta olukorda paremaks piirkondlikul tasandil. nii et komisjon on igati valmis panustama raporti veel täiendavalt paremaks muutmiseks ma saan aru, et väga suurt tähelepanu pööratakse sotsiaalmajandusliku kriisi mõjule ja eriti kaheksas aruanne näitab, kuida-, missugused on olnud kriisi erinevad mõjud erinevates liikmesriikides, erinevates piirkondades. igati põhjendatud on vaadata tulevikku, rõhutada taristute vajadust ning ettevõtete ja innovatsiooni toetamist, teadusuuringute toetamist, samuti on meil väga hea meel tähe, täheldada, et vaadatakse nii-öelda nutikaid strateegiaid, piirkondlikke nutikaid strateegiaid kui tulevikustrateegiaid, samuti on väga oluline partnerlust rõhutada, vajadust kaasata äh, piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi nagu me oleme juba täna terve hommikupooliku rääkinud samuti partnerluse tegutsemiskoodeks see on olulise tähtsusega nii et meie tegutseme ka selles samas suunas mida teiegi rõhutate minu arust on igati põhjendatud öelda ka seda et e, andmete kogumine ja kättesaamine on muutunud paremaks e, see ei ole veel täiuslik aga igal juhul parem kui varem viimased andmed mis me oleme saanud ütlevad et juba oleme loonud enam kui kuussada tuhat uut töökohta selles selle nende vahendite abiga nii et igal juhul minu arvates on väga hea kui te jätkate tööd selles samas suunas meie jätkame ka samas suunas me soovime ka edendada ja parandada läbipaistvust ma tean et see teeb keerukamaks asja aga läbipaistvus on oluline läbipaistvus on oluline fondide para- paremaks kasutamiseks suur aitäh proua esinaine suur aitäh ka proua raportöörile suur aitäh kas te soovite vastata kommentaaridele jah aitäh et aga minu meelest olid kõik kommentaarid positiivsed ja ja ja tunnustavad ja ja komisjon üksikasjalikult seletas tegelikult võttis lühidalt kokku sisuliselt kõigi nende muudatusettepanekute sisu ja ja ma ei hakkaks seda kõike üle üle kordama ja nagu ma juba kolleegidele lubasin et me vaatame need läbi ja esitan teile niipea kui võimalik uued uued sõnastused ja ma usun et meie vahel ei ole põhimõttelises suundumustes pole konflikte aitäh Uh, aitäh, meil on plaanis vastuvõtmine kahekümne teisel kuupäeval järgmisel koosolekul ning ma, kuna muudatusettepanekud on esitatud, siis ma loodan, et kahekümne teisel on võimalik hääletada. ja nüüd ma jõuangi koordinaatorite koosoleku juurde. ma tahaksin öelda, et praeguseks hetkeks on koosolek läbi, me kohtume taas pärast lõunat nendega, kes ei ole kes ei ole koordinaatorid, eh, meil on pärastlõunat väga olulise tähtsusega programm, nii et ma loodan, et te kõik tulete, palun nüüd ainult koordinaatoritel siia jääda ja algab koordinaatorite koosolek.